Uh, so uh, dear, dear colleagues, ladies and gentlemen. kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, võtkem istet. kui lubate, siis äh, ärge jääge püstijalu seisma. seismine on äh, võimalik siis, kui meil äh, tuleb evakuatsiooniharjutus, aga praegu, kallid sõbrad, palun võtke istet uh,. Well, if I may open our hearing. Teie lahkel loal kuulutan meie väga tähtsa kuulamise käesolevaga avatuks. räägime energiakuludest ning Euroopa tööstuse konkurentsivõimest. olge head. roheliste nõunik, palun, istuge okei <laughs> okay. uh And... niisiis, energiakulu ning Euroopa tööstuse konkurentsivõime väga, väga, väga-väga-väga tähtis kuulamine. Äh, rääkisime sellest äh, teemast juba äh, härra volinikuga juba viimastel kuudel korduvalt, suur tänu härra volinikule, tervitaksin siin meie volinikku, härra volinik Miguel Arias Canietet, kellega kohtusime ka eile hommikul. istusime taas ühise laua taga ning pärast seda äh, kohtusime Euroopa ettevõtluse teemadel ning äh, tervitan ka kõiki meie tänaseid esinejaid, suur tänu kõigile ITRE komisjoni nimel selle eest, et olete vastu võtnud kutse meie tänasele kuulamisele. Äh, ehkki me kõik oleme asjaga kursis, lubage mul siiski mainida, et äh, hinna, hinnad tõusevad ja langevad, hinnad kõiguvad väga kõvasti energiaturul. paar aastat tagasi äh, toimus suur hüpe, nüüd jälle. siis äh, arvesse tuleb võtta turu nõudlust ja pakkumist, aga ka mitmeid teisi tegureid investeeringute kulud, transpordikulud, nagu ikka, vaba turumajanduse tingimustes noh, on oma hind ka kindlustusel, aga arvesse tuleb võtta ka tähtsaid poliitilise tegevuse elemente nagu toetused, reguleerimine ja nii edasi ja nii edasi. seetõttu olemegi korraldanud tänase kuulamise, et meil oleks täpsem ettekujutus energia hinnast ning äh, selle mõjust Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimele. meil on kuulamiseks ette nähtud kaks ja pool tundi, meie arutelud toimuvad kahes voorus, esimene voor energiapakkujad ja majanduslik mõõde ning teine arutelude voor energiatarbijad ja nende seisukohad. millised on meie tegevused tarbijate jaoks? ehkki on selge see, et ilma energiaettevõteteta, ilma energiatarnijateta ei saa meil üldse mingisugust energiaturgu ollagi. paluksin meie asjatundjatel ning ka liikmetel nüüd oma sõnavõttudes jääda täpseks ja mitte liiga paljusõnaliselt kõneleda, aega ei ole meil vabalt käes ning äh, kõigepealt paluksin, et volinik Miguel Arias Cañete teeks meie sissejuha-, meile sissejuhatava sõnavõtu, enne kui meie kuulamine ning asjatundjate sõnavõtud pihta hakkavad lugupeetud esimees Puusak, austatud äh, ITRE komisjoni liikmed, mul on hea meel teie ees olla jällegi, ehkki aega ei ole sellest palju möödas, kui viimati siin olin. täna räägime energia hinnast ning Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõimest äh, sellega seoses. see on loomulikult väga oluline seos, sellepärast et energia hinna kõikumised on meile poliitiliselt tähtsad, valmistavad meile palju, palju muret, see mõjutab meie leibkondade sissetulekuid ning loomulikult ka konkurentsivõimet nagu me teame, komisjoni eesmärgiks on Euroopa majandusele uuesti hoog sisse lüüa, me tahaksime investeeringuid stimuleerida Euroopa äh, äh, stabiilsuse investeeringute kaudu ning kapitaliinvesteeringute kaudu. me ehitame üles kapitaliliitu, äh, et turu toimimist parandada ning digitaalse üht-, ühtse turu kaudu kõrvaldame me tõrjeid online võimaluste ees me investeerime ka teadusuuringutesse ja uuendustegevusse. aga energia kul-, kulu jääb üks, üheks mõjuks, mis tööstuse konkurentsivõimet siiski kõige rohkem mõjutab. see on valdkond, kus Euroopa Liidul ei ole suuri edusamme konku-, meie konkurentide ees. energialiidu strateegia võimaldab meil need eelised saavutada. meie eesmärgiks on energia üleminekut kasutada äh, Äh, minna üle fossiilsetelt kütustelt äh, teiste kütuste segude juurde ning äh, siis me ei sõltu enam maailma kütusevarudest ning hindade kõikumine meid nii ei mõjuta me oleme maailma liidrid äh, energiatõhusate toodete ja to- ja protsesside arendamise vallas. umbes kaks koma neli miljonit inimest töötab energiasektoris Euroopa Liidus ja ökodisain ning sellega seotud tegevus peaks sada tuhat täiendavat töökohta ko- ju looma ning peaks viiskümmend neli miljardit eurot mm, tulu tooma kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. nii et äh, me saame äh, taastuvenergia tehnoloogia kaudu mitmeid kulusid kokku hoida, äh, päikesepaneelid äh, kaheksakümmend protsenti rohkem on viie aasta jooksul neid ning see mõjutab samuti meie konkurentsivõimet. Need on suured edusammud, aga meie reaalsus on paraku selline, et energia üleminek ei leia aset üleöö ning selle kallal tuleb kõvasti vaeva näha seda teemegi, me peame mõistma, äh, kuidas me energiahinna kõikumistega kõige paremal võimalikul moel toime tuleme ning millised oleksid optimaalsed poliitilised meetmed energia äh, hinna alandamiseks. seetõttu on see kuulamine väga asjakohane ning komisjon praegusel hetkel valmistab hetke jätkuprotsessi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta energia hinna ning äh, kulude raporti kohta. vaataksin tagasi kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uuringut ja raportit ning räägiksin sellest, kuidas Energialiidus seal tõstatatud mureküsimustega tegeletakse. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta avastused olid meile šokiks, avastasime, et hinnavahed Euroopa Liidu erinevate riikide vahel kasvasid, mõningate liikmesriikide tarbijad maksid kaks koma viis kuni neli korda rohkem kui teistes liikmesriikides. ning rahvusvahelisel tasandil maksid meie tarbijad neli korda rohkem kui Ameerika Ühendriikide tarbijad ja ka samal ajal kui hulgielektri hind alanes, jaeelektri hind kolm koma viis protsenti igal aastal kasvas ja äh, maksud, äh, maksude hindade osa ja, ja lõivude osa energia hinnas kasvas. Äh, hinnastuse süsteemid olid ebaõiglased riikides, kus oli palju tuult või päikest, hulgihinnad madal, alanesid survemulje mõjul, aga teistes mitte me tahaksime suuremat konvergentsi üle kogu Euroopa, aga jaehinna vallas seda paraku ei olnud. võrgusüsteemid, erinevused, ebakoordineeritud keskkonnapoliitika, lõivud, maksud, reguleerimine on väga erinev ning on killustanud siseturgu seisime silmitsi tõsiste väljakutsetega, meie soovitused olid selged. kõigepealt Euroopa Liidus oleme teinud juba mitmeid suuri edusamme, vaatame seda aastat varustuskindluse pakett, mis eelmisel aastal vastu võeti, keskendub sellele, et meie gaasiturg oleks integreeritum ning konkurentsivõimelisem ja soodustaks piirkondlikku koostööd. oleme saavutanud palju eelmisel aastal ka infrastruktuuri äh, ühenduste ülesehitamisel äh, ning äh, oleme tegutsenud integreerimise ning hindade allhoidmise suunal. me parandame võrguhaldust ning Äh, seostame paremini hulgi- ning jaeturud ning liikmesriikide toetus ning äh, poliitilised süsteemid. samuti heitmetega kauplemise süsteem, äh, vaatame selle, selle ülevaatamisel teeme ettepaneku taastuvenergia direktiivi ajakohastamiseks, et kanda hoolt äh, selle eest, et äh, see poliitiline tegevus oleks energiaturu eesmärkidega integreeritud. mis puudutab kulusid, siis meie eesmärgiks on äh, tarbimise ning nõudluse kontrolli alla saamine, selleks on meil mitmeid õigusloomelisi ettepanekuid enne aasta lõppu, me ei tahaks, et energiat tarbitaks liigavalt äh, ja selle tulemuseks on ka äh, hindade alanemine ning energiakulu vähenemine. varustuskindlus paraneb ning meie süsteemi tõhusus paraneb. see aitab kaasa konkurentsivõime märgatavale tõusule. tõesti, need on edusammud, aga olud on muutunud kiiremini, kui me oleme äh, osanud ennustada. sel aastal oma raportis räägime gaasienergia äh, hindadest, mis on langenud äh, enneolematult, fossiilkütuste impordi hi-, äh, arve on ühe kolmandiku võrra vähenenud. meie raporti esialgsete tulemuste järgi võime näha, et fossiilkütuste hinna languse tulemusena Euroopa Liidu impordi äh, arve äh, toornafta, gaasi ja äh, söe vallas on neljalt sajalt äh, miljardit eurot kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal kahe tuhande kuuekümnenda miljardini kahe tuhande kuueteistkümnenda aastani alanenud, mis tähendab kolmekümne viie protsendilist langust kahe aasta jooksul. impordi hinna alanemine saja neljakümne miljoni, miljardi võrra on suur osa meie SKP-st. euro nõrgenemine samal ajal äh, üks on toonud kaasa äh, hinna äh, kujundamise kahekümne nelja protsendi võrra äh, korrigeerimise ja see on seotud äh, äh, fossiilkütuste hinna langusega mõningad nendest asjaoludest on äh, seotud meie poliitilise tegevusega, meie tõhusus äh, on paranenud äh, ja nii edasi ja nii edasi, aga olukorda on mõjutanud ka välisasjaolud, tuumaõnnetused, Ameerika Ühendriikide varustuse paranemus, paranemine, uued turutegijad ja nii edasi ja nii edasi meie äh, maailma praegune energiahind annab meile pisut hingamisruumi ning aitab makromajandust toetada meil ning see annab meie energiamahukale tööstusele võimaluse investeerida uute tehnoloogiatesse ning energiakulude vähendamisse. aga energia hinna langus ei anna meile võimaluse, võimalust istuda käed rüpes, sellepärast et üks asi, mis on kindel, äh, energia hinna kohta on see, et hind ei jää selliseks, nagu ta on praegune hind on umbes selline nagu kahe tuhande üheksandal aastal, aga kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal maksti sada kakskümmend dollarit barreli eest. kahe tuhande kaheksandal, kahe tuhande üheksandal aastal tõusus hind saja neljakümne eh, eh, dollarile barreli kohta. energia hind muutub kiiresti ja seetõttu pärast kahe tuhande neljateistkümnenda aasta raportit oleme võtnud endale kohustuseks Energialiidu raames äh, energia hinna üle teostada seiret äh, järjepidevalt ning meie uus raport äh, avaldatakse sel suvel. seal on ülevaade hinnatrendidest, rahvusvahelised võrdlusalused ning kulud liikmesriikides. me räägime leibkondadest ja tööstusest. ning räägime eriti ka energiatõhu, mahukast tööstusest me tahaksime kuulda ka võimalikult paljude sidusrühmade äh, arvamusi, oleme viinud läbi uurimusi, toimus ka sidusrühmade Äh, kokkutulek jaanuaris, järgmine tuleb märtsis, tahaksime kuulda, mida on öelda ka parlamendil ja parlamendi asjatundjatel. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, meie analüüsi eesmärgiks on olla võimalikult hästi informeeritud, et meie poliitiline tegevus oleks asjakohane, et meil oleks selge pilt sellest, milline mõju on meie tegevusel Euroopa Liidu majandusele ning jätkusuutlikkusele energia hind, hinna, energiahinna raport annab meile saad, võimaluse saada parima pildi meid ümbritsevatest oludest ning annab meile võimaluse hinnata meie saavutatud edusamme. Va-, ootan pikisilmi võimalust tänaseks mõtte, tänase mõttevahetuse võimalust teiega ning analüüsi võimalust. suur tänu! That... suur tänu, härra volinik! me teame, et härra volinik peab lahkuma kell neli kui ma õigesti mäletan, siis peame me väga kiiresti edasi liikuma. me tahame ju kõigepealt ära kuulata oma eksperdid ja pärast seda saavad äh, siinviibijad sõna, et esitada küsimusi. härra Lopez de Fall, Lascuniana, teie nimi on tõesti keeruline, Hispaania nimed on kõik keerulised, aga te saate sõna esimesena ja ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti Ähm, härra Baskoniana, Lopez Tafal Baskoniana on saanud kõigepealt ülikoolihariduse majanduses, aga viimasel ajal on ta töötanud äh, üleilmses ettevõttes, mis tegutseb taristute, taastuvenergiate ja veeteenustega ning ta on seal regulatiivteenuste direktor. hiljuti valiti ta ka Euroopa Tuuleenergia Assotsiatsiooni aseesimeheks ja peale selle on ta olnud Hispaania Tuuleenergia Assotsiatsiooni president ja seda siis viimased kaks aastat. see tähendab seda, et tegemist on väga huvitava kõnelejaga ja me oleme väga huvitatud sellest, mida te meile räägite. Te tegelete ju üldiselt rääkides taastuvenergia küsimustega, palun, teil on sõna. suur tänu lugupeetud härra volinik, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, tööstuskomisjoni liikmed, mul on väga suur au täna siin viibida. meie tänane debatt on äärmiselt asjakohane ja päevakajaline, sest me räägime sellest, kas Euroopa konkurentsivõime on löögi all sellepärast, et meie energia on liiga kallis, see ei ole seetõttu ainult tööstusteemaline debatt. on isikuid, kes on isegi öelnud, et Euroopa kliimapoliitika ja energiapoliitika on läbi kukkunud, sest see kahjustab meie konkurentsivõimet. rahvusvahelised organisatsioonid on seda uurinud, samuti on seda uurinud Euroopa Komisjon ning äh, varsti tulevad äh, esialgsed lahendused, nii et ma ei hakka praegu ise mingeid kokkuvõtteid tegema, aga räägin lühidalt mõnedest küsimustest, mis minu meelest väärivad analüüsi ma tahaksin ennekõike rääkida Euroopa taastuvenergia ettevõtte seisukohast ja öelda, et Euroopa majanduse ja konkurentsivõime jaoks on hädavajalik saavutada parem energiapoliitika ja tõhustada olemasolevaid energiapoliitilisi tegevusi. okei okay., just a few words about tahaksin kõigepealt äh, rääkida Agionast. meile kuulub äh, palju taastuvenergia installatsioone kogu maailmas, me töötame kahekümnes erinevas riigis ja avasime hiljuti tuulegeneraatoriga Hiinas. me oleme seda tööd teinud üle kahekümne aasta ning seetõttu me saame anda ka oma hinnangu sellele, kuidas taastuvenergia saaks aidata Euroopa majandust ja kuidas selle abil saaks välja töötada uusi energiatooteid, mis oleksid olulised ka maailmaturul nüüd tahaksime rääkida sellest, millest tänane kuulamine räägib, ehk konkurentsivõimest ja osutada sellele, et konkurentsivõimet saab defineerida kahel moel. kõigepealt üleilmne konkurentsivõime, mis tähendab seda, et tuleb arvestada erinevate institutsioonide, poliitikate ja meetmetega, mille abil määratakse kindlaks, milline on teatud riigi konkurentsivõime, näiteks makromajanduslik stabiilsus, turu volatiilsus, finantsvõimekus ja paljud teised näitajad. teisest küljest aga hinnatakse ka tööstuse konkurentsivõimet ja see on palju piiratum kontseptsioon. see näitab lihtsalt seda, kas teatud tööstusharu on konkurentsivõimeline või mitte. ja see tähendab seda, et hinnatakse hoopis teisi asju, näiteks äh, tööjõu kättesaadavust, toormaterjali hinda ja paljud muud sealjuures hinnatakse ka energia hinda, kuid energia hind mõjutab tööstuse konkurentsivõimet tegelikult ainult osaliselt seega esimese asjana tahaksime teile öelda seda, et me peame tegema selget vahet tööstuse ja tööstuse konkurentsivõimel ja üleilmsel või globaalsel äh, konkurentsivõimel. ja kui me äh, räägime nüüd edasi tööstuse konkurentsivõimest, mis on kitsam mõiste, siis tuleks mõelda sellele, milliste sektorite puhul on energia hind olulisem kui teiste sektorite puhul. ja tuleb välja, et Euroopa SKP-st ei moodusta need sektorid eriti suurt osa täpsemalt. täpsemalt üks koma neli protsenti meie SKP-st on üldse energia hinnast suuresti mõjutatud. selleks on mitmeid põhjuseid energia, energiaintensiivsed tööstusharud on äh, küpsemas majanduses või arenemas majanduses vähem esindatud ja peale selle ei ole Euroopal ka eriti palju oma energiaressurssi, kui välja arvata taastuvenergia. seetõttu tahaksin ma teiseks öelda, et äh, sektorite konkurentsivõime üldiselt ei mõjuta Euroopa tööstuslikku konkurentsivõimet energiaintensiivsed, energiaintensiivsed majandussektorid on Euroopa majandusele küll olulised, kuid nad ei ole olulised Euroopa tööstusele tervikuna. kui me oleme kindlaks teinud, millistele tööstussektoritele tuleb keskenduda, siis tuleb edasi küsida, kui kalliks läheb energia. sealjuures tuleb meeles pidada, et energia hind koosneb erinevatest komponentidest, näiteks gaasi ja elektri hinnast ja gaasi hind tootmiskuludes on üldiselt suurem kui elektri hinna komponent, seda näitavad erinevad uurimused alates aastast kaks tuhat neliteist, kui Euroopa Komisjon viis läbi uurimuse, lõpetades äh, Bostoni konsulteerimisgrupi aruandega, mis tuli välja alles hiljuti ja mis näitab meile, et gaas on praegu äh, kallim kui, äh, kui elekter, kui vaadata üldiseid tootmiskulusid ja kui sellesse analüüsi lisada veel ka põlevkivi, millest USA-s hiljuti tehti uurimus, siis võiksime enda käest küsida, kas, kas ei ole konkurentsivõime seotud ennekõike ikkagi gaasijalase konkurentsivõimega. kui seda küsimust vaadata aga väljaspoolt, siis ei pöörata sellele tavaliselt tähelepanu ja räägitakse just nimelt elektrisektorist. see tähendab seda, et rohkem tuleks keskenduda just gaasisektorile kui me tahame seda probleemi õigesti lahendada ja õigesti arvestada oma poliitikat välja töötades. sellest hoolimata on ka elektriprobleem oluline ja gaasiprobleem ei tohiks seda varjutada. elektrihinnad on viimasel ajal tõusnud. samas on need hinnad siiski suhteliselt stabiilsed eriti suurte tööstustarbijate jaoks. hinnad ei ole kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta suvest eriti palju tõu-, tõusnud, nagu näitavad Eurostati viimased andmed. seega tuleb küsida, kas energiaintensiivseid sektoreid elektri hinna tõus nii väga puudutabki. enne kui me vastame, tuleb meenutada teatud elemente esiteks on energiaintensiivsed ettevõtjad juba praegu seisus, kus nad maksavad elektri eest oluliselt vähem kui tavatarbijad või vähem intensiivsete sektorite ettevõtjad. praegu maksab tavatarbija kaks koma viis korda rohkem kui energiaintensiivne ettevõte ning väikeettevõtted maksavad nelikümmend protsenti. peale selle tuleb vaadata ka seda, milline milline on elektrihindade vahe Euroopa Liidu erinevates liikmesriikides eh, tööstuste jaoks? see tähendab seda, et me ei saa seda probleemi vaadata ühetahulisena, vaid peame aru saama, et selles on mitmeid eh, erinevaid elemente. tööstusintensiivsed ettevõtjad on eh, kõige rohkem mõjutatud elektri turuhinna komponendist ja palju vähem sellest, et nad peavad maksma erinevaid makse ja lõivusid ning nagu volinik just praegu rääkis, on, on maksud ja lõivud need, mida tavaliselt arutatakse ning palju vähem pööratakse tähelepanu sellele, milline on elektri vabal turul kujunev hind. energiamahukad ettevõtjad saavad aga palju suurema vabastuse nendest maksudest ja lõivudest ja see tähendab seda, et nad on eelisseisundis võrreldes tavatarbijatega, vähemalt siis, kui me vaatame elektri hinda. peale selle on tegelikult äh, veel palju teisi instrumente, näiteks äh, tasuta eraldised, tasuta elektrieraldised äh, ja maksuvabastused, mil, mida komisjon on samuti põhjalikult uurinud ja millest samuti saavad kasu energiaintensiivsed ettevõtjad. seetõttu on vaja neid probleeme hoolikalt kaaluda enne kui me jõuame järeldusele, et energiaintensiivsed ettevõtjad kannatavad, sellepärast et nad ei ole konkurentsivõimelised. kulu konkurentsivõime probleemile tuleb põhjalikumalt mõelda. ja seda kõike tuleb arvestada, enne kui Euroopa energiastrateegiat muutma hakata. mul oleks kahju jätta mainimata see, et Euroopa ühtses energiapoliitikas on väga tähtsal kohal ka taastuvenergia. taastuvenergiaallikatest räägitakse mõnikord äh, kui äh, tööstusarengu vaenlastest, see ei ole õiglane. Euroopa Komisjon viis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal, äh, võttis kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vastu raporti ja ütles seal, et kaks kõige kaks ettevõtjat, mis kasutavad kõige rohkem elektrit, kasutavad siiski null koma üheksa protsenti kogu elektrist, mida üldse kasutatakse ja see ei ole just suur protsent. kuid teisest küljest kuid teisest küljest ei tohiks unustada ka seda, et kui turule jõuavad väga madala tootmiskuluga energiaallikad, näiteks tuuleenergia, siis läheb energia hind äh, Ehm, turule alla, aga tuuleenergia hind läheb üles. mida madalamad on hinnad ja mida rohkem, mida rohkem mõjutab hinna kujunemist turg ise, seda kasulikum on see taastuvenergia tootjatele. see tähendab seda, et energiaettevõtjad võidavad, nagu näitab ka Euroopa Komisjoni kahe tuhande neljateistkümnenda aasta uurimuse lehekülg neli ehk siis äh, tuleb arvesse võtta, milline on taastuvenergia allikate üldine mõju äh, netohindadele elektriturul. seda on uuritud Hispaanias ja ka Iirimaal ja kui te vaatate nüüd seda slaidi, siis te näete, milline on seos taastuvenergia turule tulemisel, pean silmas tuuleenergiat, ja üldisel hinnatasemel sellel samal äh, vabal turul. ehk siis vasakul pool on hinnad ja paremal pool on tuuleenergia mõju turule. mida rohkem jõuab turule, Hispaania turule tuuleenergiat, ja need on äh, kaks tuhat kolmteist detsembri andmed, äh, seda rohkem mõjutab, mõjutab äh, tuuleenergia turule tõus, turule tulek positiivselt energiahindasid turul. ehk siis mida rohkem on taastuvenergiat turul, seda odavamad on hinnad. ja kindlasti on see kasulik just neile, kes rohkem energiat tarbivad, ehk energiaintensiivsete tööstussektorite ettevõtjatele tuleksin tagasi oma ettekande alguse juurde ja räägiksin globaalsest konkurentsivõimest seoses taastuvenergiaallikatega. kakskümmend aastat tagasi ei olnud sellist energiat peaaegu üldse kasutusel ja on täiesti selge, et mida rohkem taastuvenergiat kasutatakse, mida rohkem on taastuvenergia ettevõtjaid, seda kasulikum on see Euroopa majandusele. ja kui me tahame täita kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärke, siis on taastuvenergia meile väga oluline kokkuvõtteks tahaksin öelda, et kõigepealt tuleb kindlaks teha, millised on probleemid, neid probleeme tuleb õigesti analüüsida ja alles siis lahendada ning kui otsuste tegijad otsustavad need probleemid lahendada, siis ei või nad seda teha enne, kui on teostanud põhjaliku analüüsi. see analüüs peab olema kooskõlas ülejäänud Euroopa energia- ja kliimapoliitikaga, suur tänu! suur tänu selle väga selge ettekande eest, lugesin, et teil on viis põhilist ideed ja seega on, ähm, seega oli see väga tähtis ettekanne teie viiest mõttest. järgmisena meie teine ekspert, äh, professor Neuhoff, kes õppis Heidelbergi ülikoolis füüsikat ja siis äh, Londoni majandusülikoolis, Cambridge'i ülikoolis ja muidugi ta vastutab ka ta on ka Berliini Tehnikaülikooli kliimapoliitika professor. Äh, tema haridus on seega väga muljetavaldav ja ta juhatab ka projekte äh, taastuvenergia integreerimise, energiaturu tuleviku ja muude äh, põnev, muid põnevaid projekte. samuti tegeleb ta Euroopa heitkoguste kauplemise süsteemi projektidega ja maailmakaubandusega Ähm, küsimus, millest me räägime, on väga tähtis. energiatootjad, tootjad ja majanduslik äh, mõõde, kuidas teie seda küsimust näete? Ähm, kui tohib, äh, siis äh, palun teil jääda kümne minuti piiresse, sest meil on ajaga kitsas. suur tänu, et mind siia kõnelema kutsusite. ka minul on viis peamist punkti. esiteks tuleb eristada materjalitootjad ja kõik teised tööstussektorid. teiseks, energia hinna äh, areng äh, loob praegu väga suuri võimalusi, kuid neid võimalused tuleb ära kasutada, et pikas perspektiivis olla konkurentsivõimeline. ja siis on kolm punkti konkurentsivõim-, võimest. Äh, me peame aitama energiahinna kõikumisega tööstusel to-, toime tulla, teiseks tuleb kasutada äh, praeguses ma-, madalate kapitalikulude kontekstis taastuvenergia võimalusi, see on ainulaadne võimalus, ja kolmandaks tuleb kasutada nendes sektorites olemasolevaid kaasajastamisvõimalusi ja kui me kasutame neid vastavate poliitikatele raam-, raames, siis saame ära kasutada praeguseid äh, langevaid energiahinna, energiahindu äh, siin näete te Saksamaa SKP-s et mis tulu, mis osa moodustavad erinevad tööstused ja, ja teiseks, äh, kuidas on need seotud energiakuludega. niisiis kümme, kakskümmend ja kolmkümmend protsenti, kui te vaatate siin äh, Y-telge ja X-teljel on näha et, et kaks koma kaks protsenti Saksamaa SKP-st äh, moodustavad need ja Euroopas on, on selleks protsendiks vastavalt üks koma kuus. klaas, tsement, teras, põhikemikaalid Ehm, paberimass ja alumiinium. Need on äh, põhilised materjali tootmissektorid, äh, mis on energiakulukad. kui me keskendume nendele äh, valdkondadele, siis me alustame täiesti uut debatti ja neid sektoreid on väga, neid energiamahukaid sektoreid on väga lihtne tuvastada. kui me vaatame kogu muud tööstust, siis on energia hind Euroopale äh, veel tähtsam ja ülejäänud äh, tööstus moodustab Euroopa turust üheksakümmend kaheksa protsenti, kuid äh, veidi üle ühe protsendi energiast kasutatakse seal. kuidas muuta seega energiaturg tõhusamaks? kuidas seda teha? tänaseks valmistudes uuendasin ma oma energiahinna graafikuid, nafta, gaas, kivisüsi ja CO2, nende hinnad on kõik nüüd lisatud ühele graafikule ja veidi hirmutav on näha, kui dramaatiliselt on kukkunud nafta ja gaasi hinnad. nafta hinnad on kukkunud äh, seoses äh, globaalse pakkumise nõudluse probleemidega, osad sellest on seotud majandusliku mõõtmega, osad nõudluse probleemidega. gaasi hinnad on seotud nafta hindadega ja seetõttu on kukkunud ka gaasi hinnad. selle tulemuseks on äh, võrreldes äh, Ühendkuningriikidega hinnalangus ja teiseks äh, meil olid äh, gaasihinnad, mis olid kaks-kolm korda kõrgemad kui USA-s ja praegu oleme umbes samal tase, tasandil. niisiis, üks energiakulu komponent, mis eristas USA turgu Euroopa turust, on praktiliselt kadunud Äh, kukkunud on ka kivisöe hinnad, kuna me oleme jõudnud tootmise laeni ja sama, sama kehtib ka CO2 to-, hindade kohta. ja nagu näeme siis HKS-i äh, debattidest, siis need on väga madalal praegu. mis puudutab energiapoliitika hindasid, siis kui me räägime materjalise tööstusest, siis äh, need hinnad on praktiliselt olematud, sest äh, Need on väga hinnatundlikud süsteemid. kui me vaatame energia tootmist erinevates, erinevates Euroopa riikides, siis näeme erinevusi veelgi tä-, suuremalt, kui me vaat-, võrdleme Euroopa hindu ka USA idarannikuga, näeme me hindade kõikumist veelgi selgemalt. mis puudutab hindade kõikimust, kõikumist, siis me peame toetama riskide ta-, maandamist äh, üle mitme aasta, just piirkondlik hinda, hinnakõikumine Euroopas mõjutab tööstust äh, tulevastel aastatel. me peame hõlbustama riskide maandamist ja meil on vaja ka tugevat võrdlust alust. Äh, seega järgitakse reaalset turgu ja mis võimaldab paremini hindade kõikumist, kõikumisest tulenevat riski maandada sama pilti näeksite ka siis, kui ma lisaksin siia äh, teiste piirkondade hinnakõikumise, just see mõjutab äh, energiamahukate äh, tööstusvaldkondade tulevikku. me peaksime energiamahu, mahuka tootmise lükkama perioodi, kus meil on madalad energiahinnad ja vähem mahukad sinna, kus hind on kõrgem seega me peame olema inno-, innovatiivsed, kasutama uusi võimalusi ja suurendama energia konkurentsivõimet äh, samas Euroopas. mis puudutab äh, taastuvenergiat, siis näete siin slaidil alumises osas äh, sinisega tähistatud on see, kui palju on Euroopas kulutatud importimisse, punasega kohal, kohalikult toodetud fossiilkütustele ja ja halliga näeme, kui me eeldame, et CO2 hind on kolmkümmend eurot tonnist, siis äh, on pilt selline. sada miljardit on arvestatud äh, kokku aastas Euroopa kulu ja nagu näete, siis see on viimastel aastatel langenud. arvutasime välja, kui palju äh, oleks kulud siis, kui kolmandik oleks pärit tuuleenergiast ja ülejäänud fossiilenergiast. arvutasime, kui palju oleks kulu kahekümne aasta kohta. võrreldes kahe tuhandenda aastate algusega oleks selline eh, import, fossiilkütuste impordikulu langetamine võimatu. kui me vaatame aga seda pilti täna, siis eh, näeme me enam-vähem sama suurusjärku. seega olen ma üsna, üsna optimistlik, eh, kui me mõtleme energiajulgeolekule vaadates, kui palju me eksportime, kulutame praegu fossiilkütuste eksportimisele ebastabiilsetest eh, piirkondadest, siis eh, need investeeringukulud võrreldes eh, tuuleenergiaga jääksid samaks. see põhineb ühel eeldusel, et meie keskmised kapitalikulud on viis protsenti. kui küsisime kahe tuhande neljateistkümnendal aastal investoritel, mis on nende kapitalikulud tuuleenergia investeeringutesse, siis äh, Saksamaal oli see kolm koma viiskümmend nelikümmend viis protsenti, mõnes Euroopa Liidu riigis kaheksa, üheksa, Kreekas lausa kaksteist protsenti, kuid Rootsis oli see näiteks samuti kaheksa protsenti. Äh, mis on selle võimalikud mõjud, kui me vaatame nüüd eelmist slaidi uuesti, kui meil ei ole keskmist kulu äh, viis protsenti, vaid neli protsenti nagu Saksamaal, siis saaks äh, fossiilkütuselt eemaldumist äh, veelgi kiirendada. kuid äh, meie poliitika peab toetama pikaajalisi investeeringuid ja riskide maandamist. Rootsis on seda tehtud ja seal on kaheksa protsenti keskmised tuuleenergia investeeringukulud Äh, teistes piirkondades, kus seda tehtud ei ole, on äh, protsendid suuremad. ja seega, mis, kuidas see mõjutab Euroopa majandust, me peame Euroopa tasandil tegema koostööd, aitamaks riike, mille kapitalikulud on suuremad, et nende kapitalikulud väheneks. seda saab teha ühisprojektide kaudu ja nendes riikides tuleb ära kasutada investeerimisvõimalusi. me kujundame poliitikat äh, selleks, et luua hea investeerimisraamistik taastuvenergia on, taastuvenergiasse investeerimine on väga tähtis, sest see loob stabiilsemad in-, investeeringuraamistikku tulevikuks. varem oleme projekte kasutanud siis, kui, toetusi kasutanud siis, kui taastuvenergia tootmine on olnud väga kallis, aga nüüd tuleb eristada seda, mida, mida me oleme teinud siiamaani ja kuidas tasutakse taastuvenergia tootmise eest tulevikus. ja seda, seda kõike tuleb teha selleks, et kapitalikulud, kulusid kärpida. Äh, oleme harjunud mõtlema taastuvenergiast, äh, taastu-, taastuvenergia tootmisest äh, nii, et see on väga kallis ja seda tuleb alati to-, to-, toetada. aga tulevastel aastatel on taastuvenergia meie kindlustuspoliis kõrgete energiahindade vastu. arvatakse, et veel järgmised paar aastat fossiilkütuste hinnad langevad, siis langus stabiliseerub ja siis hakkavad hinnad jälle tõusma aga kõik need, kes taastuvenergiast äh, riskide maandamise kaudu täna teenivad, peaksid äh, aitama maandada tarbijate riske kõrgete hindade vastu, see on äh, tarbijate ja tootjate omavaheline kokkulepe ja seda tuleb arvestada ka tulevikus. ning lõpuks, mida me saame energiatõhususe suurendamiseks Euroopas teha? me peame taas eristama laiemat tööstusvaldkonda, kus energiakulu on üks koma kuus protsenti kogu, kogukuludest, ja keskenduma ka teistele aspektidele. meil on vaja vastavaid standardeid eh, tõhu-, tõhususprotsessi, protsesside tõhustamiseks. seega on paika pandud eh, Euroopas vastavad protsessid, menetlused ja eesmärgid. kui me vaatame ka materjalide sektorit, kus energiakulu on eh, tunduvalt kõrgem, on meil ka erialgatused tore, hea on näha, et me oleme HKS-i ja, ja teistes süsteem, süsteemides kasutusele võtnud võrdlusalused ja eri, erimeetmed. aga seda ainult nendes, nende sektorite tootmises ja pidades silmas energiatõhususe suurendamist. me näeme, et äh, nende toot-, toot-, tootmisahelate väärtusahelas kasutatakse ära uuendusi ja ja, ja, ja tõhu-, tõhusamaks muutmist ja seda, ja see aitab meid HKS-i paremini ära kasutada ja pikas perspektiivis sellest paremat kasu saada. ning lõpetuseks, me peame kasutama uusi tehnoloogiaid ja aga selleks ei saa heitkoguste ka kauplemise süsteemi kasutama, me peame keskenduma üle kogu Euroopa uute tehnoloogiate kasutamisele võtmisele, me peame investeerima uutesse tehnoloogiatesse, meil on selleks olemas vastavad rahutud, aga me peame valitsuste ja tööstuste äh, koostöös materjalisektoreid uuendama, sest need on põhielement nende tööstuse strateegiast ja uuendamise strateegiast. seega tuleb eristada materjalisektorit ja muud tööstus, muid tööstussektoreid, tänu sellele saame aru, kuidas poliitikaid mõjutavad turgu, energiahinnad annavad meile praegu hea võimaluse, me peaksime seda võimalust kasutama tööstuse, tööstuses uuenduste läbiviimiseks, peame looma riskimajandussüsteeme, kasutame hindade kõikumisest äh, tulenevaid võimalusi selleks, et äh, võtta kasutada madalate kapitalikuludega taastuvenergia tootmine ja kehtestama erinevad mehhanismid äh, materjalitööstuse ja ülejäänud tööstuse jaoks. suur tänu uh,! Thank you for, for your tänan, tänan selle esitluse eest, see oli samuti väga selge. kui me räägime kuludest siis neid saab väga konkreetselt arvestada, te teate neid numbreid väga hästi, teie kõigist viiest punktist saime väga hästi aru ja panime kõik punktid kirja. nüüd avame, anname sõna äh, saalis olijatele. härra Piiper kõigepealt EPP-st. If I may ask you, I uh, ask you maybe two minutes ma paluksin teil piirduda oma küsimusi esitades kahe minutiga, sest et aeg on napp kahjuks. nii et palun pidage kõneajast kinni. kaks minutit. suur tänu. äärmiselt äh, üksikasjalik ähm, ettekanne ning ülevaade äh, energiakuludest äh, ja võib-olla mõned asjad kuidagi jäid mul kahe silma vahele või ma kaotasin pildi reaalsusest, härra Naihov. mul oleks teile üks küsimus, kui meil on sellised keskmise suurusega tööstuskliendid, siis ma ei tea, kas statistika on ikka usaldusväärne. Te ütlesite kogu aeg, et asjad ei ole tegelikult teab mis hullud ja et äh, hinnad äh, maailma võrdlusest lähtudes ei ole tegelikult äh, nii, nii, nii halvad, aga ja nii ebasoodsad meie jaoks, aga ja siis teine asi, millest tahtsin rääkida, oli see, et te rääkisite energiatõhususest kui varustuse sõltuvuse vähendamise ühest võimalusest, aga samal ajal ütlesite, kui oluline on taastuvkütuste edendamine. mis, mis siis päriselt tõsi on, kui meil on null koma viis protsenti igal aastal eesmärgiks taastuvkütuste vallas samuti, kas sellises, sellise lähenemisega me võib-olla ei, hoopis ei, ei takista äkki kulutõhusat taastuv kütuste arendamist. meil on äh, nii-öelda kokkuhoiu äh, äh, eesmärk, mis kehtib ka, ka taastuvkütuste puhul, see võib-olla oleks pärssiv, te ütlesite, et see ei ole nii hull, aga aga minu meelest selline lähenemine muudab elu meie jaoks kerge, keerulisemaks ning hoopis muudab hinnad kõrgemaks Teie ettekandes oli mitmeid vastuolusid ja seda ma sooviksin selgitusi. sotsiaaldemokraadid kolleeg Tõniga, suur tänu. härra esimees, tahaksin tänada volinik Anietet ning mul oleks küsimus volinikule ning paluksin volinikule analüüsida meie asjatundjate avaldusi härra Lopez Tafal ütles, et meil ei ole energia hinna osas konkurentsivõimega probleeme. nägime siin slaidi, mis näitas, et Ameerika Ühendriikides on energia hind äh, kaks korda odavam kui Euroopas kahe tuhande viieteistkümnenda aasta andmetel. ma leian, et äh, pole eriti kasu sellest, kui meile tutvustatakse olukorda, mis ei ole reaalsusega kooskõlas eh, ega mõjuta reaalsust, sellepärast et et eh, see on ainult vesi nende veskile, kes tahavad Euroopa maa, maa, tööstust maatasa teha. taastuv kütused muudab atraktiivseks ainult energiasektorile ülempiiride seadmine, kui me ei, kui energiahindasid moonutatakse, siis loomulikult taastuvkütused satuvad samuti raskesse olukorda. kuidas me siis saavutame oma kolmekümne protsendi eesmärgi, kui me isegi ei räägi hindadest, hindadest nende jaoks, kes peavad taastasüsteemis töötama. kas te arvate, et me saavutame sada protsenti taastuskütuseid oma energiasegus, siis äh, see on vale, see on suur vale, sellepärast et isegi komisjon ütleb, et kui me tahame äh, kolmekümne protsendi määra ületada, siis on äh, selleks vaja eritingimusi, me ei saa saavutada mm, sellist tootmistaset, mis oleks tarbimise tasemele vastav kui tuul ei puhu ja päike ei paista, siis peab ka energia kuskilt tulema. E, taastuvenergia tuleb kiiresti ära kasutada. aga mõnikord ei ole meil energiat vaja, mõnikord on meil vaja klassikalised e, energiaallikad e, nii-öelda välja lülitada kui me tahame taastusene-, taastuvenergiat ära kasutada. kõiki neid erinevaid asjaolusid tuleb arvesse võtta. Very much, Mr Henkel from ECR. härra Henkel, Euroopa Konservatiivid ja Reformistid. jah, mul on küsimus esimesele meie külalistest, kes ütles, et taastuvkütus ei mõjuta energiamahuka tööstuse konkurentsivõimet tegelikult. see on tõsi sellepärast, et <laughs> keegi teine maksab selle eest. ma tahaksin teada, kes selle eest maksab, minu koduriigis paistab, et arved maksavad kinni väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad, kes oma konkurentsivõimet kaotavad ning äh, leibkonnad äh, samuti aitavad kaasa omalt poolt, äh, sellepärast et meie kodumajapidamiste tarbitava energia hind on Euroopas teisel kohal. nii et küsimus, kes kannab hoolt selle eest, kes maksab selle eest, et energiamahukas tööstus Euroopas või äh, Saksamaal ei kannata selle taastuva energia hinna all. proua Ponslar, uus äh, parlamendiriige ALDE fraktsioonist meie ITRE komisjonis. palun, proua, teil on sõna. suur tänu. mul oleks küsimus äh, volinik Anietele. rääkisime taastuva energia hinnast, aga ei rääkinud sellest, äh, milline mõju on sellel turuhindadele ja kas äh, komisjon on rääkinud, milline, on arvutanud seda, milline on hinnade alandamise mõju tööstustarbijatele. härra Turmes Rohelised, mul on üks äh, slaid, mida ma tahaksin teile näidata. Rainer Pütikhofer äh, avaldas täna uuringu Saksamaa energiatõhususe, tõhus, energiamahukate tööstusettevõtete energia hinna kohta. siin näete, et äh, hulgiturg saab Saksamaal äh, kasu äh, kümme äh, miljoni merit order'ist, järgmine osa on siis maks ja, ja roheline osa on kompensatsioon kaudse ETS-i mõjule jõu turul, mida kompenseeritakse oksjoniturudest, tuludest, tuludest ning siis tuleb äh, lilla osa maksud äh, väga väikesed energiatõhusa, äh, energiamahuka tööstuse jaoks, siis sinine graafik osa näitab võrgustiku hinda. Saksamaa tööstusettevõtetele tehakse kaheksakümne protsendine hinnaalandus, nii et see uuring näitab, et Saksamaa energiamahukas tööstus maksab hulgiturul umbes kolmkümmend kaks Äh, või kui turuhind alaneb isegi vähem. minu küsimus äh, oleks, et see merit order äh, efekt, millest te rääkisite, kas see kehtib ka Saksamaa kohta, kas see kohtub ka Hispaania kohta ja minu küsimus härra Neufohile oleks, et kas see on Ökoinstituudi analüüs on korrektne ning äh, rääkige meile üksikasjalikumalt oma kolmest mõttest, mida on võimalik teha energiamahuka tööstusega äh, ja äh, kes hakkaks uusi tooteid arendama, kas börsil ja siis kapitalikulud, minu sõber Rumeeniast, härra Nika. mina olen rääkinud, et meil peaks olema fond, mis oleks seotud Junckeri investeeringute fondiga, mis aitaks äh, Kagu-Euroopas taastuvenergia kapitalikulusid alla äh, suruda. kui Saksamaa investeeritakse tu-, tuulde, makstakse neli protsenti kapitali ja tasusid, äh, Rumeenias on see kaheksa kuni üheksa protsenti, Euroopa ühtsel turul on see vastuvõetamatu. härra Helmer EFTD-lt, suur tänu härra esimees, väga tore oleks, kui siin oleksid ka Briti terasetöötajad, ühesõnaga töökohast ilma jäänud selle tõttu, et energia hind on nii kõrge ja ma püüan aru saada pisut nendest hinnakujunduse näitajatest siin, see kogu komplike-, keeruline pilt, mis sisaldab erinevaid eesmärke, erinevaid toetusi ja ja hüvitisi, muudab selle pildi nii keeruliseks, et sellest on väga raske aru saada. taastuvenergia hind paistab olevat otse, kas see on otsene kulu äh, Äh, fotoelektrilisest äh, jaamadest või on arvesse võetud ka muud kulud, äh, nagu näiteks võrgukulud ja nii edasi ja nii edasi, mis on ka vajalikud ja möödapääsmatud. me ei saa usaldusväärset energiatootmise varustust kõrvaldada, et hinnalisi uuendusi teha aga rääkigem pigem äh, äh, terasetööstusega, alumiiniumitööstusega, aga äh, väetisetööstusega, kuidas nendega lood on, praegu paistab, et lihtsalt töökohad äh, lähevad Euroopast välja, äh, vabrikud pannakse kinni ja samal ajal meie keskendume sellele, kuidas heitmetega kauplemise süsteemi ümber kujundada, selle eesmärgiks on aga üha rohkem äh, survet avaldada sellistele ettevõtetele, kes juba niigi kannatavad. kas pole mitte tõsi see, et Euroopa Liidu poliitikaks ei ole mitte heitmete vähendamine, vaid heitmete väljaviimine Euroopast, väljaviimine neist teistesse piirkondadesse, kus keskkonnastandardid on madalamad ja kus tootmisüksuse kohta on heitmete kogus suurem. selle tulemuseks on meil poliitika, millega me õõnestame Euroopa majandust ning suurendame maailma tasandil heitmete õhku paiskamist. kas see on arukas? suur tänu, proua Lopes-Pärme ja Kuue. suur tänu. No, no, it's London, not Europe. Just in Europe. Grazie. Gracias, señor presidente. Bueno, muchas gracias. suur tänu, esimees. aitäh äh, tänase arutelu korraldamise eest, energia hind on mõistagi väga oluline meie tööstuse konkurentsivõime seisukohast ning elujõulisuse seisukohast samuti äh, konkurentsi suurendamine äh, madalamate standarditega riikides, kus tööjõud on madalam, keskkonnastandard on madalamad, mm, tööjõukulud on madalamad ja keskkonnastandard on madalamad ja nii edasi, nii edasi. tahaksin küsida äh, nende sektorite kohta, kus valitseb majanduskriis, nagu näiteks terasesektor, kas elektrijaotust võiks korraldada niiviisi, reguleerida niiviisi, et me ei loobu taastuvenergia edendamisest ja energiatõhususest, kuid samas ei looks me täiendavaid kulusid meie tööstuse tarbijatele. meil ei ole tööstustariife Hispaanias. ja elektri hind on kõrgem kui keskmine elektriturul ja äh, see tähendab seda, et et kui me tahame võtta kasutusele puhtama energia, siis selle eest maksab tarbija, selle asemel, et äh, riiklikesse poliitikatesse investeerida. kas nii on kõikides Euroopa riikides või ainult mõningates riikides, millised on head tavad elektri äh, valdkonna reguleerimise vallas. me tahaksime, et siiski oleks tagatud see, et tööstus jääks elujõuliseks ning aitaks Euroopa tootmismudeli arengule kaasa. suur tänu. proua Põder-Kastile. suur tänu. me räägime energia hinnast, energiakulust ja räägime sellest seoses äh, Euroopa energiaalase siseturu väljakujundamisega, seda ei tohiks jätta diskussioonis kahe silma vahele. seda arvestades on meil tõepoolest äh, siin teema, mida ei saa mitte kuidagi vältida. me võime seda asja küll vaadata mitme nurga alt ja üks neist on kompensatsioonimehhanism on olemas mitmeid äh, kompensatsioonimehhanisme, mitmeid valemeid. Nende abil saame me hoopis teistsugused konkurentsitingimused ja ma tahaksin küsida, kas volinikult või mõnelt teiselt kõnelejalt. kas teie arvates on vaja või ei ole vaja liikuda lähemale harmoneerimisele või vähemalt viidet äh, kompensatsioonimehhanismide koordineerimisele. kas te peate seda vajalikuks? või ei ole see eriti asjakohane, kui me räägime elektri hinnast? aitäh, härra Erikson. Thank you very much I.... suur tänu. ma kuulasin ära ettekanded, mis olid väga huvitavad. ja ma pean hakkama poliitikute nimel vabandust paluma, ei ole ju lihtne pärast seda, kui olete osutunud valituks, hakata kaebama selle üle, et Euroopas aetakse elektrihinnad liiga üles, kui see tegelikult nii ei ole. praegu toimuv ei ole tegelikult kooskõlas sellega, millest teie rääkisite, aga samas ei ole neid mõtteviise lihtne muuta. ma tahaksin härra Kanietelt küsida järgmist. kas ei oleks mõistlik kasutada neid järeldusi selleks, et nõus, nõuda taastuvenergia, eriti tuuleenergia puhul rohkem, nõuda seda, et äh, need äh, meetodid tõesti kasutusele võetaks, kui nad äh, on väiksema kapitalimahutavusega ja muidu soodsad. kas ei oleks mõistlik kasutada taastuvenergiaid just nendes riikides, kus praegu on elektri hind eriti kõrge? näiteks võib tuua Ühendkuningriigi ja Poola, aga ka Hispaania nendes riikides oleks vaja uut head strateegiat, et hinnad oleksid madalamad. suur tänu. suur tänu kõigi küsimuste eest, omalt poolt lisan ma ühe küsimuse, mille esitan härra Lopez Tafalile. Teie rõhutasite, et suur hinnadiferents gaasi ja elektri vahel on oluline asjaolu. ja ma tahaksin seetõttu küsida väga lihtsa küsimuse. kas see hinnavahe tuleb sellest, et gaas on primaarne energiaallikas ja elekter ainult energiakandja ning elektrit on võimalik toota erinevatest toorainetest, näiteks uraanist, fossiilkütustest, aga ka taastuvenergiaallikatest. kas see on peamine põhjus miks gaasi ja elektri hinnad nii palju erinevad? härra volinik, kui tohin, siis palun kõigepealt vastata küsimustele teil ehk siis palun teil vastata kõigile küsimustele, millele eh, te vastata saate, sest te peate siin varsti lahkuma jah, ütleb härra volinik, proovin vastata teatud küsimustele, mida mulle esitati. me räägime siin sellest, et Euroopa Liidu liikmesriikides on elektrihinnad erinevad, energiahinnad erinevad, räägime taastuvenergiatest, sellest, kuidas energia hind konkurentsivõimet mõjutab ja meil on väga erinevad probleemid. kuidas taastuvenergiaallikaid arendada ja milline on äh, võimalus energiahindade ühtlustamiseks Euroopa Liidus. me peame kõigepealt tunnistama, et meie probleem on väga spetsiifiline, väga eriline. energiahinnad on meil kõrgemad kui meie konkurentidel. kindlasti on olemas tööstussektorid, kus energiat kasutatakse rohkem ja äh, sellest rääkis ka üks kõneleja, kes ütles, et teatud sektorites kasutatakse materjale ja energiat rohkem, need on energiaintensiivsed sektorid, aga kokkuvõttes võib ju öelda, et Euroopa Liidus Euroopa Liidus on gaasihindadega nii, et jaanuaris kaks tuhat kuusteist oli Ühendkuningriigi gaasiühenduse NBB äh, gaasi hind kaks korda roh-, suurem kui USA-s. veel mõne aasta eest oli see hinnavahe kolme- või neljakordne, praegu on ta kahekordne ja ka selline hinnavahe on tegelikult väga suur vahe ja selle me peaksime, peamegi, peamegi lahendama. gaasi puhul oli see hinnavahe kolme ja poolekordne ehk siis äh, gaasi hinnavahe on väga suur probleem. mis puudutab elektrihindasid, siis elektrihinnad on Euroopa Liidus kaks koma viis kuni kolm korda kõrgemad kui USA-s. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta viimasel kvartalil oli see vahe samuti väga suur, see tähendab seda, et äh, need lõhed, äh, need kuristikud on suured ja me peame need kuidagi ületama me peame mõtlema, kuidas turg elektri jaoks ümber kujundada. gaasiturul on rohkem konkurentsi, me räägime erinevatest marsruutidest, äh, omavahelistest ühendustest ja äh, energiaallikatest, kõiki neid asju tuleb omavahel kombineerida, et need lõhed kaotada. siin siin räägiti väga palju ka taastuvenergiatest ehk siis mi-, mis on taastuvenergia sektoris muutunud ja kuidas see meid mõjutab. kui me vaatame, mis on toimunud elektrihindadega, siis me näeme, et Euroopa Liidus on tööstustarbija jaoks hind tõusnud aastatel kaks tuhat kaheksa kuni neliteist üheteist protsendi võrra see tähendab seda, et hinnad on tõusnud Euroopa Liidu siseselt ja lisaks sellele on meil suur hinnavahe eh, kolmandate riikidega. aastal kaks tuhat viisteist oli hinnatõus küll aeglasem, aga kui me vaatame, kuidas hinnad on tõusnud ja vaatame makse ja lõive, siis maksede ja lõivude osakaal hinnatõusust on kuuskümmend kuus protsenti, võrgutariifid kakskümmend kolm protsenti ja energiakomponent on samal ajal neli protsenti odavamaks muutunud. võib-olla on see seotud taastuvenergiaga, ma ei tea, aga sellised, selle kohta mul täpseid andmeid pole. ühesõnaga on nüüd äh, selles süsteemis sees ka taastuvenergia. ja hoolimata sellest, et meil on nüüd taastuvenergia, ei ole mitte see muutnud elektri hinda kallimaks, vaid meil on väga keeruline süsteem, milles on mitmeid äh, komponente reaalsus on selline, et meie hinnad on kaks korda kõrgemad kui konkurentidel ja tõusevad veelgi ning me peame tegelema taastuvenergiaga. meil on vaja turg muuta selliseks, et ta taastuvenergiale sobiks. turg on selline, nagu ta on, aga ta on praegu mõeldud tegelikult fossiilkütuste jaoks. ettevõtjaid on fossiilkütuste alal nüüd vähem, kuid taastuvenergia tootjaid tuleb turule juurde ja see tähendab seda, et meil on vaja ka turgu muuta. sel aastal arutate te ähm, uuesti turu kujundamise õigusakti, see on keeruline arutelu. räägitud on ka, kas, mis, äh, kas kas heitkogustega kauplemise süsteem on kuidagi süüdi selles, et hinnad tõusevad? pigem on probleem selles, et äh, Hiina on meile väga suureks konkurendiks. Äh, Hiinal on väga suured äh, kauba ülejäägid, Hiina saab varsti turumajandusliku riigi staatuse, siis on veel probleemid dumpinguvastaste meetmetega, võttes arvesse uusi õigusloomelisi muudatu-, muudatusi ehk siis me peame kaitsma oma tööstust, aga samal ajal austama WTO reegleid ja samal ajal on kindlasti vaja ka energia hinda vähendada. heitkogustega kauplemise süsteem peab olema selline, et ta tõesti ka toimiks siiani ei ole süsinikuleke probleemiks seoses heitkoguste süsteemiga, kuigi muidu ta probleemiks on. rahvusvahelises kaubanduses on ka äh, energiaintensiivseid, äh, energiaintensiivseid äh, sektoreid, millest siin räägiti, aga neil on ka suured vabastused. härra esimees, aasta lõpus peame me kindlasti raporti läbi vaatama koos, sest sellest õpime me nii mõndagi, aitäh! aitäh teile, härra volinik, et te saite täna siia tulla meie jaoks oli see väga oluline. väga tähtis on, et me saime teiega arutada energia hinna küsimust, nii et aitäh, et te tulite. jääme ootama järgmist kohtumist teiega. ma saan aru, et teil on iga päev vähemalt üks koosolek ja seetõttu väga tihe graafik nüüd aga jätkame sellega, et ma annan sõna mõlemale eksperdile, kes siin viibisid, et ka nemad saaksid äh, vastata küsimustele. palun otsustage ise demokraatlikult, millisel, millises järjekorras te kõnelete? ma arvan, et kõigepealt annan ma sõna Saksamaale, Saksamaa esindajale, sest nii on demokraatlik. jah, antud olukorras ma võtan selle pakkumise siis äh, ka vastu ja vastan kõigepealt härra Peeperile mu käest küsiti, et ma räägiksin energiahindadest ja tööstuse konkurentsivõimest ja sellepärast ma rääkisingi energiaintensiivsetest sektoritest, sest just seal on energia hind oluline osa konkurentsivõimest. aga teistes sektorites võib energia hind moodustada üks koma kuus protsenti käibest ja seega see ei mõjuta eriti konkurentsivõimet. energia hind on eriti oluline väikeettevõtetele ja ka äh, kodumajapidamistele. me vaatasime, mismoodi Saksamaal on kodumajapidamiste elektrihinnad muutunud kaheksakümnendatel kulutasid majapidamised kaks koma kaks protsenti oma sissetulekust elektrile ja nüüd kulutavad nad sellele kaks koma viis protsenti. see tähendab seda, et elektri hind on tõusnud ja taastuvenergiatel, taastuvenergiaallikatel on siin oma osa, aga see tõus ei ole olnud väga suur. ma tahaksin rõhutada ka seda, et Hispaania, Saksamaa ja Itaalia ning teatud määral Tšehhi Vabariik on, on investeerinud taastuvenergiaallikatesse ja seetõttu on meie energia olnud ka kallis, sellepärast et me maksime need investeeringud kinni siis, kui kilovatt-tund oli palju kallim, kui ta on nüüd. sel põhjusel ongi Hispaanias ja Saksamaal niivõrd palju taastuvenergiat ja see on siiski nii kallis, sest me ehitasime taristu valmis siis, kui see oli veel üsna kallis, aga nüüd äh, me saime seetõttu äh, ka teada, mismoodi seda teha. iga riik äh, meie olukorras oleks pidanud taluma samasuguseid probleeme, kuid nüüd on tehnoloogia muutunud odavamaks. edasi tahaksin öelda, et see, mida ma teile näitasin, oli tõesti väga lihtne ma jätsin siit meelega välja energiasüsteemi kulu, sellepärast et energiasüsteemi kulu peab arvest-, äh, seda kulu peab arvestama mõlemas süsteemis, nii fossiilkütuste kui taastuvenergiate puhul. pikka aega on räägitud äh, sellest, et energia tootmine taastuvenergiaallikate abil on kallis, tegelikult ei ole see tõsi kui viiskümmend, kuuskümmend protsenti energiast oleks taastuvenergia, siis võiks julgelt öelda, et me peaksime olemasolevaid süsteeme laiendama. energiatarbijad peavad muutuma paindlikumaks ning olemasolevaid süsteeme tuleb laiendada kogu Euroopasse, see ei ole tegelikult tehniliselt keeruline või ka väga kallis, aga vaja on kaotada halduslikud ja õiguslikud piirid. tegelikult me tahaksime ju, et taastuvenergia moodustaks alguses seitsekümmend kuni kaheksakümmend protsenti ja siis sada protsenti, selleks on aga vaja uusi tehnoloogiaid ja väga palju investeeringuid seetõttu ma olen teiega nõus, kui te ütlete, et mul ei ole õigus, kui ma räägin sajast protsendist, aga ma arvan, et kõigepealt tulebki minna kuuekümne, seitsmekümne ja siis kaheksakümne protsendini. räägiti, küsiti seda, mida see täpselt tähendab. see tähendaks uusi lepinguid ja kui me vaatame olemasolevaid lepinguid, siis näeme, et Saksamaal on praegu ähm, taastuvenergia lepingutega on seis äh, hea, sest meil ei ole mingeid likviidsusprobleeme kui äh, selliseid äh, riskantseid äh, lepinguid aga sõlmida teiste riikidega, siis olukord muutub, sest meie lähteandmed on erinevad ja ka lepingute pikkused on erinevad. see tähendab seda, et riikidevaheliste lepingute puhul tuleb vaadata, et riigid oleksid seotud sama pikaks ajaks. meil on vaja kasutada kogu ülekandevõimsust ja seejärel see võimsus laiali jagada, nii et riskid oleksid maandatud. see tähendab seda, et Lõuna-Euroopa riigid nagu Hispaania ja Itaalia ning Ida-Euroopa riigid, näiteks Poola, võivad nendest lepingutest olla huvitatud eh, ja seega on meil vaja sellist euroopalikku debatti, mis arvestaks Lääne-Euroopa kogemust ja ülejäänud riikide vajadusi. meil on tõepoolest väga suur kogemus ja me võiksime seda ära kasutada. härra Helmale tahaksin öelda, et kohtusin hommikul terasetootjatega ja seetõttu ütlen, et mind huvitavad nende ettevõtete probleemid väga Öeldakse, et Euroopa terase nõudlus on aastast kaks tuhat kaheksa kahekümne protsendi võrra langenud ja kindlasti see eelmisele tasandile tagasi ei tõuse. ma ei tea, kas õnnestuks suurendada terase väljavedu eelmisel, eelmistel aastatel on see tegelikult veidi suurenenud, kuid osa terasetööstusi tuleb siiski kinni panna, see on paratamatus. edasi tahaksin öelda, et me oleme pidanud diskussioone Hiinaga ja ma leian, et meil on vaja teha Hiinaga head koostööd. mida tähendab see süsinikulekke koha pealt? tegelikult äh, on meie olukord praegu vastupidine sellele, mida teie kirjeldasite nii terase kui tsemendi osas. edasi. ma arvan, et Euroopa-ülene koostöö erandite väljatöötamisel on oluline osa koostööst. kindlasti tuleb äh, välja töötada kompensatsioonimehhanismid, sellest räägiti ka heitkogustega kauplemise süsteemi puhul. me ei saa aga praegu paika panna mingeid uusi künniseid toormaterjali kohta, tonn alumiiniumit on ikka tonn alumiiniumit, seda on ju väga lihtne mõõta. teisest küljest aga ebaõnnestus meil täielikult selliste künniste leidmine taastuvenergiaallikate jaoks. ilmselt sellepärast, et areng oli väga kiire ja me ei suutnud hõlmata kõiki vajalikke küsimusi. see oli ka poliitiline probleem. räägiti ka riigiabist ja sellest, kas see on heitkogustega kauplemise süsteemi puhul lubatud. Saksamaa tegelikult sai rohkem, kui ta toona läbirääkimistel küsis aga taastuvenergia allikate puhul on benchmarkingu süsteem siiski täiesti läbi kukkunud. ja selles küsimuses on läbirääkimisi vaja jätkata, aitäh! Like ask... suur tänu ja nüüd äh, palun meie Hispaaniast pärit esindajat äh, vastata, härra Lopez-Stefan, palun Te võite öelda ka lihtsalt Acciona meie ettevõtte kohta, see toimib sama hästi, panin kirja mitmed küsimused, esiteks härra Nika, ma ei ole öelnud, et äh, taastuvenergiaallikad ei mõjuta konkurentsivõimet, ma ütlesin, et nad mõjutavad seda vähem kui teised faktorid. ja seda eriti energiamahukates töötus, tööstusharudes. kui me seda analüüsides ei arvesta, siis minu arust need otsused, mida me langetame, mille me langetame, on ekslikud taastuvenergia allikad ei vastuta terve konkurentsivõimelisuse eest. muidugi me võime need sealt välja jätta, aga ka see oleks viga. energiamahukate tööstus, tööstusharude konkurentsivõimet ei saa tõsta taastuvenergiaallikaid e-, eirates. mida kõrgem on äh, taastuvenergiaallikate hind, seda, seda, seda rohkem see mõjutab neid äh, tööstusharusid. seda näitab ka, seda näitavad ka need arvud minu ees. nagu härra Neuhef äh, ütles, siis äh, ka mina mainisin energiakulude kõikuvust äh, energiamahukate tootmisharude kohta, sest need toot-, tööstusharud mõjutavad Euroopa majandust kõige rohkem. kui palju me maksame taastuvenergia eest? mina leian, et paljudes riikides ei maksa selle eest mitte midagi ja miks? sest äh, netomõju makromajanduslikele näitajatele näitab, et muidugi äh, tuleb taastuvenergia tootmist toetada. ja seda mitte ainult sellepärast, et need on juba seal, vaid need äh, toovad kasu energiaturule, CO2 heitmete vähendamisele ja ka majandusele tervikuna mida rohkem kasutatakse taastuvenergiaallikaid, seda rohkem äh, saab äh, kaasmõjus, toetuda ka positiivsetele kaasmõjudele, ka Hispaanias oleme seda ka näinud. Äh, madalate hindade ja madalad impordikoguste mõju võrreldes taastuvenergiaallikatega kõrge hinnaga on positiivne. muidugi, kui palju me selle eest tegelikult maksame? see, muidugi võib ka küsida, kui palju me maksame võimekuse eest kas meil on nii, nii palju energiavõimekust vaja? me ei tea, kui palju meil tegelikult energia, energiat vaja on, kas maksed, mida me ettevõtetele teeme, on õiglased, aga, aga reg-, regionaalsed ma-, maksud, maksed, süsiniku, kivi, kivisöega seotud tariifid, mida mitmetes piirkondades makstakse, me peame läbi vaatama, kui õiglased need kõik on ja leian, et taastuvenergiaallikatele toetuse maksmine on palju õiglasem kui teistele energiatootmismeetoditele, sest tegelikult me võitleme ju kliimamuutuste vastu ja taastuvenergiad aitavad nende vastu võidelda. nii et kui me räägime konkurentsivõime, võimelisusest, siis tuleb silmas pidada äh, nii taastuvenergiat kui ka teisi faktoreid, sest need teised faktorid on olemas ja mõjutavad proua Pilar de Castillo küsimus äh, seoses koordineerimisega, kas praegu saaks energiaturge ja mehhanisme koor-, koordineerida? Euroopa turu probleem on see, et meil ei ole ühtset Euroopa turgu. kui me hakkame turgu koordineerima enne ühtse turu loomist, siis ei pruugi me häid tulemusi näha. nii heitkogustega kauplemise süsteemi direktiiv kui energiadirektiiv äh, on võimalused koordinatsiooni parandada ja samal ajal äh, tegeleda ka turgude integratsiooniga ja selle küsimusega me kindlasti ka tegeleme ja presidendi küsimus gaasi ja elektri koha pealt tahaksin rõhutada, et vahel pööratakse väga palju tähelepanu elektrile ja gaasile ei pöörata kuigi palju tähelepanu, ometi näitavad numbrid, et Euroopa tööstuse äh, konkurentsivõime vaatenurgast on gaasi, gaas äh, tähtsam. hinnad on gaasisektoris USA-ga võrreldes kõrgemad kui elektrisektoris. miks see nii on, ma ei ole selles valdkonnas ekspert, aga enamikku tarbitavast gaasist peame me importima, see on võib-olla hea põhjendus sellele. me ei saa eirata ka gaasituru struktuuri me peame vaatama, kui palju on, kui suur on konkurents, kui palju on ettevõtteid, kas me maksame gaasi eest õiglast hinda. kuid kõike seda arvestades äh, tuleb arvest-, arvesse võtta ka seda, et Euroopal on väga keeruline leida gaasiressursse äh, keskpikas perspektiivis elektri puhul see nii aga ei ole, meil on oma elektri tootmise ressursid, meil on vesi, meil on tuul, meil on päike ja need kulud äh, langevad. erinevus siin on see, et äh, me ei saa muuta seda, kuidas gaasiturg toimib, sest äh, me jääme alati sõltuma importi, imporditud gaasist, seega gaasiturul sõltume me rohkem kolmandatest riikidest. seega ei saa me mõjutada ise oma gaasi hindu seda saame vältida ka elektrisüsteemis sel-, seeläbi, et kasutame taastuvenergiaallikaid. see oli mu põhisõnum ja ma loodan, et äh, kõik said sellest ka aru. suur tänu teile mõlemale nende hiilgavate esitluste eest, et vastasite väga hästi ka küsimused, küsimustele meie esimeses, äh, koosoleku esimeses voorus Äh, ja siin ei mainitud isegi tuumaenergiat, äh, sellele tuleb ka tähelepanu juhtida, keegi ei maininud tuumaenergiat. see, seda on liiga kallis toota, öeldakse. selle kohta ma ei oska midagi öelda, aga ma lihtsalt mainisin selle ära. rääkisin lihtsalt faktidest. nüüd siis teine, teine paneelvoor, palun kõnelejatel härra De Gestil, härra Sanjay Samadaril ja doktor Tilmanil äh, võtta kohad sisse minu kõrval. olete juba teel siia, aga ma kutsun teid ikkagi meie sekka. istume nüüd uutele kohtadele. nüüd äh, on meie koosolekus väike paus kahjuks ei saa kellelegi midagi teatada, kuna kõik vestlevad, ütleb kõneleja. Very good to see you. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen uh.... kallid kolleegid, daamid ja härrad. meie tänase kuulamise teine voor on kätte jõudnud. kallid sõbrad, armas Pilar. armas Pilar, kas ma tohiksin paluda teil lahkelt ning äh, kolleeg Nika palub, kas tohiksin paluda ka teil lahkelt istet võtta, mitte saalist kaduda. okei, okei. Eh, dear friends, let us start. kallid sõbrad, hakkame tööga pihta, lõpetage oma üüratud äh, arutelud, äh, igal pool on kohe ka väike paus, tekivad suured arutelud. nüüd lähme siis oma kuulamise teise osa juurde ja kohal on Energia peadirektoraadi äh, peadirektor Dominic Ristori. suur tänu, et te siia tulite, ootame teilt äh, lõpus kokkuvõtvat sõnavõttu. nagu te näete, äh, meil on, meie käsutuses on kogu aeg, mis on Euroopa Komisjoni käsutuses, nii et me tunneme ennast hästi teie turvalistes kätes. aga nüüd annan sõna meie esimesele külalisele, härra Wouter de Hestile, kes on pärit BAS firmast Antwerpist, Antwerpenist ning äh, Belgias seega ning ta on ka Belgia Keemia ning äh, Eluteaduste Tööstuse äh, Liidu esimees ning Flaami Tööandjate Liidu aseesimees ning Belgia äh, Tööandjate Liidu äh, täidesaatva komitee liige. nii et äh, väga tähtis esineja, kes esindab selles voorus energiatarbijaid. palun, teil on sõna kõneleja räägib ilma mikrofonita. Uiteraard, het is uiteraard voor mij ook een uh, groot voorrecht. Suur tänu. Mul on uh, suur rõõm tulla täna siia. Te näete enda ees ühte suurt tööstuse keemiaettevõtet. Meie BASF grupi suuruselt teine ettevõte, mis paikneb Belgias, Flandrias täpsemalt öeldes, ja mõeldes sellest vabrikust, mõtlen ma kõikidele nendele paljudele toodetele, mis on erinevates väärtusahelates ning äh, nende väärtusahelate seisukohast on olulised kaks tegurit. energiast rääkides on oluline see, et kas me usaldame seda energiat mm Äh, ning äh, millised on need äh, kulud, kas nende kuludega seoses on võimalik konkurentsivõimet mõjutada, sellest räägin hiljem natuke täpsemalt. keemiatööstus on tööstus, kus tootmisahel, väärtusahel läheb Äh, toortoodetelt äh, peentoodetele alates naftast äh, kuni ravimitööstuseni välja ning see väärtusahel vajab erinevalt energia, energiasektori suurt panust ning energiatootmisega seotud kulud on suureks konkurentsivõimet või hõivet moonut-, konkurentsivõimet moonutava, mõjutavaks tegu, teguriks. siin näete Eurostati andmeid ja näete, milline on äh, energiatööstus, äh, äh, energiavaru, energiavajadus. ma ei räägi siin tarbimisest, vaid vajadusest ja näete siin, et keemiatööstus siis moodustab üksteist protsenti energiavajadusest aga, aga üksteist protsenti on üsna suur osa Euroopa Liidu tasandil. olulisem on aga see, et see üksteist protsenti on kogusumma ja ainult üks kolmandik on seotud sellega, mida, millest meie äh, tavaliselt räägime, ehk siis energia tarbimine. keemiatööstuses kaks kolmandikku äh, äh, läheb nii-öelda toormaterjaliks see on äh, siis see osa, mida on vaja selleks, et äh, saada majanduslik väärtus tuhandetes sektorites. see on nõndanimetatud feedstock. ja kui ma vaatan äh, Euroopa poliitikat, siis ma saan aru, et poliitilisi arenguid, siis näen, et see jääb ka tulevikus väga oluliseks osaks meist. peadirektoraat on nõudnud uuringut et vaadata, kuidas kahe tuhande kahe, kuuekümnenda aastani võiks olla energia nõudluse äh, prognoos, millised võimalused on energia kokkuhoiuks kaheksas energiamahukas sektoris. ja siin me siis näeme, äh, mis on tulemuseks. see sobib väga hästi äh, meie ettevõtte kogemustega et energianõudlus keemiatööstuses üha kasvab. miks? kallid daamid ja härrad, sellepärast et meie tööstus, meie tööstuses on, meie tööstus on üheksakümne, seitsmekümne viie protsendi ulatuses teiste tööstusharude alltöövõtjaks, äh, näiteks mikroprotsessorite puhul on vaja samuti äh, keemiatööstust ning äh, mikroprotsessorite puhul on vaja keemilisi plokke, keemilisi os-, osasid, seetõttu kuivõrd paljud teised tööstusharud lahtuvad meie toodangust, on meie vajaduste kasv üsnagi prognoositav ja tegelikult kasv on ju see, mille poole Euroopa Liidus püüeldakse jah, me võime rääkida sellest, mis energianõudlusega juhtub, aga, aga ettevõtte seisukohast on oluline see, et, et kui ettevõte on energia ma-, mahukas äh, suur energiatarbija, siis siiski kogemusest õpitakse ning äh, energia intensiivsus äh, õppetunnid on tulevaseks tegevuse, tegevuse aluseks. energiatõhusus. BAS firmas on meil maailmas umbes kakskümmend seitse äh, koostootmisjaama, just nimelt seda kasvavat vajadust silmas pidades meie põhivajadused on kaetud, kuivõrd tegemist on koostootmisjaamadega, siis eh, ei ole siin juttu ainult elektrist, vaid ka küttest, paljude keemiliste protsesside puhul on, on vaja soojust ning eh, selleks, et taba, tagada suurim energiatõhusus, olemegi siis otsustanud eh, koostootmisjaamade kasuks sedasi toimides hoiame me kokku umbes seitsekümmend protsenti umbes äh, seitsekümmend protsenti me elektrist saame sellisest äh, tootmisjaamast ning äh, varasemad kogemused, varasemad kõnelejad rääkisid, et gaasi hind on samuti väga oluline, tõesti, see kehtib ka meie sektori jaoks. ja siis näete siin veel ühte meie tehastest Saksamaal, Ludwigshavenis, kui te istute kaugel, see on võib-olla slaid raske näha, aga igal juhul on näha, et siin on siis energiasisend, maagaas, see on meie jaoks tooraine, me ei põleta gaasi, me lisame seda gaasi see on üks osa meie, meie toodetest, need on tooted, milleta keegi ei tahaks toime tulla meie igapäevaelus, meil on kõigil seda vaja, äh, terasetööstus, äh, äh, ammoniaak näiteks on üks aine, kui me tahame ammoniaaki toota, siis selleks on vaja kaheksakümmend protsenti gaasi. nii et ka selleks kasutame oma gaasi. ja viis eurot megavatt-tunnis tähendab seda, et Antwerpenis umbes kolmkümmend miljonit on negatiivne vastavus aastas. meie koostootmise käigus peaks arvesse võtma ka seda, et ka seal on meil vaja gaasi aga selle äh, tootmise käigus äh, tuleb ka, eraldub ka aur. suur osa meie soojusvajadusest on kaetud protsessi enda käik-, kaudu. see on äh, täiesti integreeritud protsess, see on see areng, mida me Euroopa Liidus sooviksime. ainult tänu sellisele süsteemile võime me Euroopas toime tulla, me ainult äh, niiviisi õpitakse oma kogemustest ning äh, hoitakse kokku ka süsinikdioksiidi heitmeid äh, aastates. me teeme väga palju selleks, et tagada energiatõhusus ettevõtted peavad äh, just nimelt äh, sellistest kogemustest õppima, selliseid tavasid äh, levitama ja, aga loomulikult on ka teatavad piirangud selle energiatõhususele, alati tuleb ka turult energiat osta ja siin on kohane vaadata meie järgmist slaidi oodake üks hetk. ja nüüd siis äh, näete, me oleme palju rääkinud siin äh, turuhindadest, ähm, aga kui me räägime äh, koguhinnast, siis kulu ja turuhind ei ole ju kattuvad, meie jaoks on olulisem, oluline just nimelt kogukulu, mitte äh, energia turuhind. kui öeldakse, et turuhind alaneb ja et on püütud, et turu liberaliseerimise tõttu on selline areng toimunud, aga siis peame tõdema, et Belgia, Holland, Prantsusmaa, Saksamaa äh, Nende näidetel ei ole Euroopa Liidu unistuste turg veel realiseerunud ei ole sellist äh, turgu, kus kõik lihtsalt voolaks piirideta, seda ei ole. Äh, ühenduslülidest on turul äh, puudu ning turuhind on küll alanenud, tõsi, aga kallid daamid ja härrad, paralleelselt selle protsessiga on tegelikult kulud suurenenud, võrgukulud on suurenenud ja maksud ja lõivud on suurenenud ning seda sel määral, et äh, langeva turuhinna äh, soodusmõju varjutatakse täielikult. nii et tegelikult ettevõtte seisukohast ei ole see turuhinna langus üldsegi oluline, kui arve on sellegipoolest suurem. arve on oluline ja siin selles kontekstis on asjakohane rääkida Euroopa Liidu heitmetega kauplemise süsteemist, millel hoiame silma peal, loomulikult äh, hoiame me silma peal eesmärkidel, ka meil on väga ambitsioonikad kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid, tahaksime neljakümne protsendi võrra äh, kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada, aga, ja BASF on ettevõte, kus kaheksa koma kaheksa miljardit eraldatakse teadusuuringuteks ning lisaks investeeritakse, investeeritakse suuri vahendeid energiatõhususse. vastasel korral ei saavuta me oma eesmärke energia on seotud innovatsiooniga rohkem kui kunagi varem. suur tänu teie äh, väga põhjaliku äh, sõnavõtu eest. Äh, rääkisite energia hinnast, energia kulust, energia on oluline, nagu ütlesite oma slaidides. ja nüüd annaksin sõna meie järgmisele kõnelejale, härra Sanjay Samadarile, kes on keemi, keemiainsener Punjabi ülikoolist Indias, äh, ta on õppinud ka Londoni ärikoolis, London Business Schoolis ärijuhtimist ning ta liitus äh, ArcelorMittal äh, grupiga kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. alguses töötas Rumeenias ja nüüd ta on tegevjuht ArcelorMittal Euroopas, Eisenhüttenstadt, Poola ning Ossava on tema valdkonnas. nii et lähme siis edasi nüüd äh, terasetööstuse tegevuse juurde. palun, teil on sõna. Thank you uh,, Mr Chairman, thank you, Mr. suur tänu, suur tänu teile, härra esimees, lugupeetud kolleegid, lugupeetud parlamendiliikmed. minu jaoks on väga suur privileeg, et ma saan teile täna terasetööstusest rääkida ja seda seoses energiasektori ning heitkogustega kauplemise süsteemi ehk ETS-iga. suur osa sellest, mida ma täna räägin, esindab terasetööstuse, tööstuses töötavate või opereerivate ettevõtjate seisukohti. lubage mul kõigepealt rääkida natuke statistikast. terasetööstus on Euroopa majanduse jaoks oluline, see on siit slaididelt ka selgelt näha. kahjuks on need slaidid suhteliselt väikesed nii et äh, ma kordan tähtsama info üle. tööstus annab, äh, terasetööstus annab praegu tööd äh, kolme tuhande kolmesajale inimesele, kolmekümnele tuhandele inimesele Euroopa Liidus ning CO kahe heitkogused on aastast tuhat üheksasada üheksakümmend ka vähenenud. me töötame selle nimel, et kliimamuutusi väärata või aeglustada praegu on ähm, meie ettevõtetes kahanenud isikute tööhõive kahekümne protsendi võrra võrreldes siis aastaga kaks tuhat seitse ja need võrdlused on tehtud aastate kaks tuhat seitse ja kaks tuhat neliteist vahel. praegu on terasetööstus üsna nõrgas seisus. meil on aga kõrged energiahinnad ja me peame võistlema kolmandate riikidega, kelle kaubanduslikud tavad ei ole alati ausad terasetööstus on meie ühiskonna jaoks oluline. terasetööstus avaldab meile positiivset mõju ja see on selgelt näha sellest, et me oleme justkui majanduslikuks tasakaaluhoovaks. juhul, kui terasetooteid ostetakse ainult ühe euro eest rohkem, siis toodetakse samas lisaväärtust kolme koma kahe protsendi võrra teistes energiasektorites aga ühe koma kuuekümne kuue euro võrra, seega on terasetööstus lisandväärtusega tööstusharu. ta annab suure osa, ta annab ka märkimisväärse osa SKP-sse. tahaksin nüüd rääkida esimesest äh, elemendist, äh, mida terasetööstus oma toetuseks vajab ja see on seotud energia hinnaga, mida me täna siin arutamegi. meile tundub äh, murettekitav, see, kui palju on suurenenud energia intensiiv, intensiivsete toodete eksport, see puudutab eriti USA-d ja Hiinat, kellel on väga suur turuosa, kuid Euroopa Liidu turuosa on vähenemas ja see valmistab meile muret. see trend tuleb äh, ümber pöörata ja see tähendab seda, et Euroopa peab reindustrialiseeruma siin näitan teile kahte graafikut ja te näete neilt graafikutelt, et energia hind on tööstusettevõtete jaoks juba praegu väga oluline. meil on vaja energiat, õhusaid äh, sektoreid aidata, nii et nad oleksid konkurentsivõimelisemad ja kindlasti on üks selline sektor ka terasetööstus. meil on kolm probleemi, mille me peame lahendama esiteks eh, on Euroopas eh, uued eh, lõivud, mis tuleks kaotada, teiseks on meil vaja pääseda tagasi maailmaturule, meil on vaja võimaldada paremat integreerumist ning ETS e on meie meelest terasetööstusele mitte eriti kasulik, sellest tahaksin ma teile kohe varsti rääkida detailsemalt aga lubage mul kõigepealt selgitada, mis meile muret teeb ja selle kohta on mul järgmine slaid. see on äh, seotud või väga sarnane sellele, mida kolleeg teile just äh, näitas, ehk siis terasetööstus kannatab selle all, et meil on väga palju, väga kõrged maksud ja lõivud äh, ja lisaks ka suur konkurents. erinevad liikmesriigid on kehtestanud erinevad tasud, mis tähendab seda, et meie, meie mängureeglid on erinevad ja selle all kannatab konkurentsivõime mida me saaksime teha? meil on äh, vaja erinevaid äh, tegevusi, meil on vaja konkurentsivõimelist energiahinda ja vaja ühtlustada omavahel erinevad maksud ja lõivud, mida liikmesriigid praegu nõuavad selleks, et äh, vältida suuri hinnakõikumisi või hinnašokke ja tagada võrdsed mängureeglid. kolmas punkt, millest ma probleemide all rääkisin on see, et energiaturg peab olema integreeritum. see tähendab, et meil on vaja kompensatsioonimehhanisme, ehm, varugeneraatoreid ja kõike muud, aga meetmeid, mis turu integreerumisele vastu töötavad, ei tohiks kasutada muidu kui viimasel vajadusel. me peaksime, me peaksime vastama turu nõudlusele ja pakkuma ka sobivaid hüvitisi. nüüd liigun ma teise olulise teemani, milleks on ETS oma praeguses formaadis ja see, et ETS mõjutab terasetööstust praegu negatiivselt. selleks, et ETS süsteemina saaks oma eesmärgid täita, kavatseb Euroopa Komisjon anda viiskümmend seitse protsenti kogustest oksjonitele või lubada viiskümmend seitse protsenti kogustest oksjonitele, mis tähendab seda, et liikmesriigid püüavad selle abil oma eelarvet tõsta see aga on kunstlik tegevus ja toob kaasa probleemid kõige paremate tehaste jaoks, mis Euroopas praegu on. lõplik tagajärg on selline, et terasetööstus, millel tegelikult on pikk väärtusahel ja mis annab palju töökohti, on sunnitud osa tehaseid lihtsalt sulgema mina, kes ma tulen Ida-Euroopa riikidest, leian, et Ida-Euroopa terasetööstus läheks esimesena löögi alla ja peaks esimesena uksed sulgema EDS-i ennustatav mõju pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. selle kohta on koostatud raport, kus räägitakse neljast negatiivsest mõjust. esiteks nelikümmend kaheksa protsenti eraldiste puudujääki aastal kaks tuhat kolmkümmend, teiseks kaudsete kulude suurenemine, mida ei kompenseerita ja see tooks kaasa selle, et aastatel kaks tuhat kakskümmend üks kuni kolmkümmend peaks tööstus kinni maksma umbes kolmkümmend neli miljardit eurot äh, kahjumit, mis aastaks kaks tuhat kolmkümmend tähendaks oluliselt kallimat toormaterjali ja toodangu langemist ja see on terasetööstusele väga ebameeldiv väljavaade miks me räägime sellest, et ETS oma praeguses, äh, praegusel kujul ei ole meile kasulik? ennekõike sellepärast, et oksjonitele on ette nähtud liiga suur osa äh, kvootidest, fossiilkütuste abil ei saa turul tulevikus enam hinda määrata, kõigil on ette nähtud üks lahendus, one size fits all, mis on aga ohtlik, sellepärast et see viib kas äh, süsinikulekkeni või äh, kasumite olulise languseni mitmetes sektorites. isegi kõige parematel tehastel tekivad puudujäägid ning see on tööstuse jaoks kõige suurem murepunkt see aga tähendab ka seda, et ei ole mingit motivatsiooni innovatiivsetesse tehnoloogiatesse investeerida, kuigi tööstus seda tegelikult teha tahaks. me oleme seisukohal, et praegused ETS-i alased läbirääkimised ei suuda kõiki neid probleeme lahendada ja meie arvamusel, meie seisukohal on vaja teha järgmist viiekümne seitsme protsendine oksjonieraldis peaks olema oluliselt väiksem me peaksime alustama näiteks neljakümne üheksast protsendist. see oleks süsinikuvabaks muutumise eesmärgi täitmisel oluliselt arukam lahendus. EDS-i perioodi, kehtivuse perioodi jooksul ei tohiks hakata kunstlikult tehaseid sulgema iga-aastaste majandusandmete põhjal. mõned äh, tehased on suuremas ohus ja neile tuleks ette näha sajaprotsendilised vabastused või eraldised. meil oleks vaja ka kompensatsioonimehhanisme ja äh, MSR-i vab-, äh, MSR-i eraldised, mida ei ole üldse kuskile jagatud, äh, tuleks ümber jagatud, tuleks ümber jagada. aga isegi, kui kõike seda teha, tekivad paljudel tehastel väga suured lisakulud, mis kokkuvõttes toovad kaasa nende tehaste sulgemise. see tähendab kokkuvõttes seda, et meie arvates on ETS-i pikendamine pärast aastat kaks tuhat kakskümmend selline samm, mis toob kaasa töökohtade mujale mineku ja suured probleemid Euroopa tööstusele. Euroopa tööstus vajab investeeringuid selleks, et me suudaksime olla maailma majanduses esirinnas. selleks on vaja täita kaks tähtsat eeldust esiteks, meil on vaja globaalset äh, ja kumulatiivsete tingimustega paremat energiahinna kujunemist ja teiseks meil on vaja ETS-i alast dialoogi, milles osaleksid ka tööstusettevõtjad selleks, et väsi-, vältida süsinikuleket pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. me oleme rääkinud sellest, et süsinikuleke ei ole praegu probleemiks, aga meie leiame, et pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat võib see olla probleemiks, võttes arvesse, millised on olemasolevad plaanid Euroopa terasetööstuse jaoks ette nähtud ühtsed mängureeglid aitaks meil saavutada viit eesmärki. alal hoida tööhõivet, millest ma rääkisin eelnevalt, kolmkümmend tuhat töökohta, kuigi meil aastast kaks tuhat seitse on juba kakskümmend protsenti töökohti läinud. teiseks, ähm, tarneahela säilitamine ehk siis nagu juba ütlesin, terase toote tootmine toob kaasa äh, veel kolme lisaeuro kolm lisaeurot siis toodetakse iga euro pealt, mis kulub terasetootele. ja teiste eesmärkide hulgas on, on siis veel see, et ähm, terasetööstuse aitamine aitaks tegelikult võidelda ka kliimamuutustega, mis on Euroopa ühine eesmärk. lugupeetud härra esimees, ma arvan, et me võime teha head koostööd, selleks on meil vaja andekaid äh, innovatiivseid lahendusi mis aitaksid alal hoida Euroopa konkurentsivõimet ning seda ka siis globaalsel areenil. härra volinik rääkis sellest, et konkurentsivõimet tuleb tõsta teatud meetmetega, meie arvame samuti, et see on nii ja esitasime oma seisukoha seoses ETS-i alase aruteluga, aitäh! suur tänu teile, need arvud olid kõik väga huvitav, huvitavad erinevad tööstusvaldkonnad olid seal esindatud ja mitmetest probleemidest ja murekohtadest te ka rääkisite ja tegite omad järeldused. nüüd liigume taas edasi ja jõuame taas keemiatööstuse juurde, nagu näen, meie kolmas kõneleja, doktor Tilman nimelt esitab, esindab seda valdkonda härra Tillmann on õppinud Frankfurdi ja Kiili ülikoolides bioloogiat, doktor Tillmann, äh, teil on Frankfurdist saadud ka doktorikraad, nagu ma näen. Te töötate väga kõrgel kohal äh, oma instituudis, olete töötanud ka äh, Euroopa keemiatööstuse nõukogus. nüüd äh, olete äh, Saksa keemiatööstuste assotsiatsiooni direktor, haldus, haldusdirektor. Teie ettekannet on kindlasti väga huvitav kuulata Äh, kindlasti kuulan huviga, kas Saksamaa ja Belgia suurte tööstusettevõtete vaatepunktid erinevad ja eriti huvitab mind teie arvamus energiakuludest ja energia hinnast, niisiis sõna on teil. suur tänu teile. Um ma ei räägi nüüd äh, kahjuks Saksamaa ja Belgia energiaturu ja erinevate tööstusharude erinevusest, mina räägin keemiatööstuse konkurentsivõimelisusest. ja muidugi tegemist on ju tööstusharuga, mille energianõudlus on suurim. ja nagu juba mainiti, siis äh, meie jaoks on väga tähtis energia toormaterjal ja energia tootmine, see tähendab, et energia hinnad äh, mõjutavad meid, äh, meie konkurentsi äh, kahekordselt ja see on väga oluline. on väga oluline seda välja tuua. kui me vaatame nüüd konkreetseid numbreid, siis me näeme, et Saksamaal on kümme pool po,, pool Saksamaa Äh, poolt Saksamaa elanikkonnast mõjutavad elektrihinnad suuresti. ka teisi sektoreid mõjutab väga elektri hind ja CO2 äh, hinnad. muidugi elektri hind kajastub ka toodetes äh, niisiis mõjutab äh, see ka toodete erinevat tootlust äh, ja see jõuab ka arvutite ja muude toodete hinda. kui me energia hinda toot-, toot-, tootmises ei arvestaks, siis äh, ei oleks lihtsalt kõrgtehnoloogilisi tooteid võimalik toota ja seda on ka vaja rõhutada. ja muidugi tuleb jälgida energia tootmise väärtusahelat tervikuna, mitte erinevaid äh, osi sellest ahelast. me peame vaatama tervikpilti. kui me vaatame näiteks keemiatööstuste ennast, siis näeme, et äh, kasutame tegelikult lausa vähem energiat, näete siin äh, kolmel joonel, mis graafikul on välja toodud, kui tõhusalt me energiat keemiatööstuses kasutame. ülemine joon näitab äh, pärast üheksakümnendat aastat energia tootmist, see on suurenenud kuuskümmend protsenti. kõige alumine joon näitab äh, energiakasutust, energiatarvet, see on aga vähenenud ühtlaselt. näeme, et üheksakümnendatest aastatest äh, siiani on energiatõhusus äh, kahekordistunud. see on väga tähtis asi, mida praegu silmas pidada ja me püüame seda igati suurendada, tõhusus peab kasvama Ah, ja see on siiani pärast üheksakümnendat aastat ka kenasti kasvanud. Ah, aga kui küsida, mis ah, suurendab energiaturul konkurentsivõimet, siis tuleb kindlasti vaadata elektri hinda, toormaterjalide hinda ja samuti toormaterjale endid. toormaterjalid moodustavad energiaturu baasi ja turuhind on tavaliselt rahvusvaheline hind. me konkureerime, konkureerime maailmaturu hindadega. niisiis, mis puudutab energia ja toormaterjalide hindu, siis tuleb äh, silmas pidada ka maailmaturu hindu ja sellest sõlt-, äh, tulenebki suurim erinevus. lisaks sellele tuleb arvestada, et Euroopas suuresti ei ole omi ressursse ja meil on väga suuresti reguleeritud turg Äh, järgmised kaks graafikut äh, näitavad, äh, paremal pool on maagaasi hinnad ja vasakul elektrihinnad, näeme väga selgelt, et gaasihinnad ja elektrihinnad erinevad. nagu siin juba mainitud, on, saab üht-teist ära teha gaasi hinna vähendamisest, Euroopas saaks samuti näiteks frakkimisega tegeleda, gaasi tootmine suureneks, gaasi hind aga langeks ja täiesti võimalik on äh, Ameerika eeskujul seda teed minna. Äh, viimase paari aasta elektrihinnad tööstuses on tõusnud, nagu me sellelt graafikult näeme. Äh, keegi sekkub, et see on vale, kuidas te näidake meile seda vastavat statistikat ettekandja jätkab, kui me räägime elektrihindadest, siis tuleb eh, eristada seda, kas eh, tegemist on energiamahuka tegevusega või on eh, kaasatud ka mingid muud aspektid. kui me räägime keemiatööstusest, siis vaid kümnel protsendil ettevõttel on mingisugune ehm, ming-, saavad mingisuguseid toetusi, teised ettevõtted äh, maksavad ise kogu hinnad, ei saa väita, et ma valetan, need hinnad siin on õiged, kui me võrdleme elektri hindu, siis me näeme, et mis puudutab USA-d, siis maksame meie neist Euroopas kaks korda rohkem. Äh, siin on ka välja toodud üks uuring meie, meie liikmesriikidest, äh, kus on siis loodud võrdlustabel kõige kõrgem, kõige ülemine joon on Saksamaa, me ei vaata siin eraldi, e-, ettevõtete eraldi hindu, vaid me näeme, kui palju ettevõtjad e-, energia eest keskmiselt maksavad ja me näeme näiteks võrdluseks, kui palju maksavad meie konkurendid Hiinas või USA-s ja taaskord on meie kulud suuremad. Saksamaal maksame kõvasti rohkem oma maailmaturu konkurentidest. seega oleme Saksamaas konkurentsivõim, võimet kaotamas, kui me räägime eh, võrdluses teiste riikidega küsimus taandub äh, niisiis sellele ja ka teised paneeli liikmed on sellest rääkinud, äh, kui palju tuleks arvesse võtta energiamahukas, mahukat tööstust ja tõhususe, energiakasutuse äh, tõhustamist. muidugi, kui ma lülitan seadmeid sisse-välja, siis kasvab ka heitmete hulk aga see kõik peab kajastama reaalset olukorda ja nagu mina näen, siis ei ole olukord praegu ju lihtsalt aktsepteeritav. kui me räägime regulatsioonist, regulatsioonide vähenemist, millest hinnad koosnevad, tegelikult kolleegid on seda juba maininud. me näeme siin Saksamaa ja USA võrdlust ja näete väga hästi, et mis puudutab energia hind, elektri hindu, siis on, oleme paremas olukorras ja äh, taristukulud äh, on meil umbes samas seisus, aga samas on meil kõrgemad äh, taastuvenergia äh, kulud ja üle, üle kogu Euroopa muidugi. näeme, kuidas see mõjutab konkurentsivõimet, konkurentsivõime on erinev ja kon-, keemiatööstuses on äh, konkurentsivõime vahe USA ja Saksamaa vahel tohutu. ja see, mida te siin, äh, see vahe, mida te siin näete, see panebki meie, meie tootjad ebasoodsamasse olukorda ja vähendab meie konkurentsivõimet. nüüd siis äh, algsed tulemused äh, Äh, tulemused näitavad väga selgelt, et Saksamaa investeerimise arengud äh, vasakul käel, siin ei toimu midagi, aga Saksamaa investeeringud välisriikidesse äh, paremal käel näitavad, et mis puudutab kildagaasi, siis tulemused on seal paremad välisriikides ja välisinvesteeringutes. mis on selle taga, muidugi on selle taga turg esma, esmalt kui me vaatame kulude, kuluridu, siis näeme, et USA-s äh, investeeritakse enim energiamahukat, energiamahukasse tootmisse, kuna energiahinnad soosivad seda. see aga tähendab, et kui me vaatame seda, äh, kus meie konkurendid tegutsevad äh, ja kus, kus on meie võimalused, mida saaksime ära kasutada, siis muidugi olukorda ei saa väga muuta, aga kui võrrelda meid USA-ga ja parandada meie konkurentsivõimet võrreldes nendega, siis äh, äh, üht-teist saaksime ära teha, muidu me äh, kliimakaitse, kaitsealased tegevused seavad meid veel rohkem eda-, ebasoodsamasse olukorda ja muidugi on investeeringud suuresti USA poole kaldu. suur tänu teie kõne eest ähm, Teie kõnelesite Saksamaast äh, ja see pilt erineb äh, Belgia omast suuresti. nüüd aga anname sõna küsimuste esitamiseks äh, härra Paipers, härra Paiperile rah-, Rahvaparteist. mina sooviksin kommenteerida graafikut, esimese kõne, esimene kõneleja soovis jätta justkui muljet, et äh, energiamahukad tööstusharude erihinnad tuleks lihtsalt kaotada ja selle tagajärjel saaksime kõik madalamad energiahinnad, see on, see pilt on väga väga suuresti manipuleeritud, isegi kui kaotatakse äh, soodustused erinevatele se-, eh, tootmissektoritele, siis see mõjutab ainult osaliselt kodumajapidamiste energiakulu. hinnad äh, veidi langeksid äh, kodumajapidamistes, aga see ei mõjuta seda terviklikult. ja mul on üks küsimus teie kõigile kolmele kõnelejale Te näitasite väga muljetavaldavat statistikat energiahindade kohta ja äh, CO2 kohta. mina tahaksin kuulda hoopis äh, investeeringute kohta teie erinevates valdkondades, kuhu te oma turul investeerite kus, kuhu suunas areneb teie tööstus, millises äh, maailmajaos on äh, to-, suurem osa teie investeeringuid ning mil määral uued äh, tööstusinvesteeringud mõjutavad Euroopa Liitu? Um, uh, kõigepealt um, tahaksin meie külalistele öelda, et meie arvates Euroopa tööstusega kaitsmine on meie kõrgeim prioriteet ning me ei suhtu positiivselt sellesse, et töökohad äh, lähevad mujale. meil on paar küsimust teile, äh, lähtudes äh, Rumeenia kogemustest. ma ei oska palju öelda keemiatööstuse kohta, sellepärast et seitse kaheksast keemiaettevõttest pandi kinni keemiatehasest pandi kinni meil, aga loodetavasti uus äh, maagaasipoliitika äh, aitab olukorda parandada ning äh, turu hind olukorda paremini mõjutada, aga räägiksin terasetööstusest. olen pärit Galatsi linnast Rumeeniast, üks noh, meie külalisi on seal juba käinud. omal ajal oli seal umbes nelikümmend tuhat inimest töös, praegu, tööl praegu ainult seitse tuhat ja siin on asju, mis jäävad mulle arusaamatuks. milline on Euroopa Komisjoni strateegia? kolm aastat tagasi olin äh, Rumeenia valitsuses ja on üsna kummaline vaadata, äh, kuidas räägitakse, et energiatõhusust saab parandada Euroopa vahenditega, meile öeldi, et Rumeenia terasetööstus ei kvalifitseeru energiatõhususe parandamises osalemiseks. ja teiseks nüüd on energiatõhususe parandamise keeld nagu. kuidas saab seda keelata ja kuidas me sellistes tingimustes saame töökohad Euroopas, Euroopas alles hoida? inimestel peaks olema vähemalt nii palju, et äh, oma elatist teenida ja heitmetega kauplemise süsteemi kohta eelmisel kohtumisel ütlesid terasetööstuse esindajad, et Euroopas pole mitte ühtegi terase äh, ettevõtet, mis äh, vastab heitmetega kauplemise süsteemi reformi võrdlusalustele. kas see on tõesti tõsi? ArcelorMittali äh, tehased, kas nemad vastavad heitmetega kauplemise süsteemi nõuetele? härra De Backer, Alde suur tänu, esimees, mul on tegelikult kolm väga kiiret küsimust. ma tean, et küsimus on raske, aga paluksin meie külalistel kirjeldada seda, mis on energia, milline osa energia hinnal teie tootmiskuludes või energiakulul, kas see on viis protsenti kuni või kuuskümmend protsenti kui me räägime konkurentsivõimest, siis on oluline see, et teada, kui oluline osa see on teie kogutootmiskuludest äh, või on teised, äh, kas on teised äh, elemendid, nagu näiteks tööjõukulu, mis on sama tähtsad. siis heitmetega kauplemise süsteem, räägime ka sellest Euroopa Parlamendi selles komisjonis, siin arutelud muutu-, on kindlasti kirglikud, kompromissi saavutamine pole kerge ei energiasektori valdkonnas, ei tööstuse jaoks, ei konkurentsi küsimustes, nii et minu küsimus teile oleks, et mis teie arvates oleks õiglane süsiniku hi-, heitme hind ja kuidas tuleks süsinikulekke struktuuri arvesse võtta heitmetega kauplemise süsteemi aruteludes. ja siis härra Tehest, kes viitas õigusega uuendus uuendustegevusele, ma tean, et teie tööstus on alati üks esiinvestoreid uuendustegevusse, aga kas te investeerite ka ringmajandusse? kuulsin, te rääkisite, ütlesite Farbont äh, ja erinevate komponentide integratsioonist rääkisite, aga kuidas te investeerite ringmajandusse, kas siin on ka uuendustegevus mängus, äh, näiteks süsinikdioksiidi äh, sidumine ja talletamine ja nii edasi, nii edasi. suur tänu, härra Turmes, rohelised, ütleb härra esimees. jah ma arvan, et äärmiselt huvitav on täna üritus, meil on olnud akadeemikud, kes on neutraalsed ja kes äh, on näidanud, mina ei kutsunud ühtegi nendest inimestest siia, nii et ärge vaadake mulle otsa. kaks akadeemikut, kes äh, näitavad, et äh, elektri valdkonnas energiatõhus tööstus, keda teie esindate, tänu meritoodolile ja taastuva energiale ühiselt ning hulgihinna alandamisele ning erinevatele asjaoludele teguritele, mis on äh, kahe tuhande neljateistkümnenda riigiabi äh, otsustega määratud ja nii edasi ja nii edasi, selle tulemusena on äh, teie energia hind turuhinnale väga lähedane. siis näitate teie meile graafikud sellest, et, et hinnad on kolm-neli-viis korda suuremad kui need, millest räägitakse. kuidas poliitikud peaksid langetama valiku akadeemikute ja lobitegijate vahel, tagatreplejate vahel? Teie tagatreplejatena saate mind veenda mind ainult siis, kui te näitate meile tõeliseid arve, päris arve. näitate meile oma arved ette. siis on meil võimalik hinnata, kas teil on õigus või on akadeemikutel õigus. kolm küsimust Arsenal Mittali esindajale kas on õige, et teie ettevõte teenis nelisada miljardit eurot äh, Euroopa Liidu teise heitmetega kauplemise äh, süsteemi faasi käigus, kas teie ettevõte ostis rahvusvahelised äh, heitmekrediiti järgmise aasta jooksul? kahe tuhande ja kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta teisel poolaastal oli umbes miljard rahvusvahelist heitmeluba, äh, mida osteti umbes äh, null koma viie euro eest tonni kohta, kas teie ostsite neid? kas teil on veel mõned nendest alles, sellepärast et nii palju, kui mina aru saan, äh, olete te asjadega mänginud nii, et te ei ole arvesse võtnud mitte perioodi kahe tuhande kahekümnenda aastani, vaid isegi pikemaks ajaks veel, nii et teil on juba load olemas, heitmeload. ja terasetööstus äh, tahab äh, reservoksjonitest äh, loobuda ja esimees katkestab härra Turmest ja mikrofon võetakse ära. järgmine kõneleja on proua Niibler, paluksin teil nüüd oma sõnavõtuga pihta hakata, proua Niibler. suur tänu, härra esimees. kõigepealt aitäh meie kolmele esinejale kuulamine oli väga huvitav. minu esimene küsimus teile oleks, et ähm, siin viidati ka esimese arvamuste vooru kõnelejatele ning mind huvitaks, mida teie kolm arvasite meie kuulamise esimese osa sõnavõttudest, võib-olla me järgmine kord peaksime need äh, paneelid äh, kuidagi natuke kokku segama, et arutelu oleks elavam. ja siis härra Tilman. energiatõhusus äh, on kas-, kahekordistunud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks võrreldes kahe tuhande, tuhande üheksasaja üheksakümnenda aastani. miks me peaksime nüüd siis selle protsessi lõpetama, miks me ei peaks energiatõhusust edasi arendama? kuivõrd te olete olnud varem vägagi ambitsioonikad siis hind äh, ja äh, madal süsinikdioksiidi hind äh, praegusel hetkel kuidas see oleks majanduslikult jätkusuutlik ja ning ArcelorMittal küsimus teile, me saame aru, et terasetööstusel on Hiina arenguga seoses tõsiseid probleeme, Hiina on suureks konkurendiks ning siin parlamendis oleme ka rääkinud äh, turumajandusest ning Hiina positsioonist maailmaturul ning WTO-ga seotud kohustustest. kas see ei ole teie jaoks suurem probleem kui, äh, kui see, millest äh, räägime heitmetega kauplemise süsteemi aruteludes? aitäh nende küsimuste eest, nüüd anname sõna siis meie esinejatele, meie külalistele annaksin nüüd siis sõna vastupidises järjekorras kui varem. Äh, alustame Saksamaalt sõnavõtuga te, siis Terase äh, tööstuse esindaja siis Bas Belgia, äh, härra Tilman. ja investeeringud, küsisite selle kohta. jah, Saksamaa siseinvesteeringud äh, on selleks, et äh, teha hooldustöid, äh, aga suuri uusehitisi ei ole ja energia mahukad tootmised kulutakse välja, välja Euroopast, kus tootmine on odavam, Ameerika Ühendriikidesse peamiselt. kildagaas on väga odav kütus äh, ning äh, see on üks suurepäraseid näiteid sellest, äh, päikesepaneelid, mida Ameerika Ühendriikides praegu propageeritakse. energiat on seal odavam toota ning tootva tööstuse arved ja tootmiskulud on ka madalamad ja Angeelika, te küsisite ühe küsimuse, mis oli suunatud pigem komisjonile, kui ma ei eksi, ma ei oska äh, Mm, eriti palju Rumeenia terase kohta öelda ja te rääkisite äh, härra De Backer äh, investeeringukuludest. rääkisite tootmise üldkuludest, äh, investeeringutest ja muust kemikaalide tööstus, tegeletakse sellega kogu aeg Tegeest rääkis sellest ka meie oleme, tegeleme ringmajandusega. me tahaksime oma jäätmeid kui vähegi võimalik ära kasutada, kasutada toormaterjalina teistes ähm, tehastes oleme kasutanud äh, alates, äh, oleme kasutanud erinevaid mehhanisme. härra Turmes Teie küsisite energiamahukate tööstusharude kohta ning äh, tõsi, äh, hulgihind on langenud, aga paraku räägitakse e, e, sageli erinevatest asjadest või ühtedest asjadest erinevate nimega. Äh, me kasutame väga palju e, energiat ja kui meil on kakskümmend neli tundi töötav äh, tootmisüksus, äh, siis ma ei saa hakata ostma energiat siis, kui energia on odav. Ah, mul on pikaajaline varustusleping elektri vallas ning ah, need graafikud, mida ma teile näitasin, ei, ei hõlma seda turu olukord, ah, olukorra puhul räägitakse erinevatest statistikatest, aga need alati ei sobitu kokku individuaalolukordadega, just nimelt seetõttu ma näitasin teile erinevate kohtade, erinevate piirkondade võrdlust. majandusminister Berliinis ja majandusministeerium tegelevad just nimelt selle küsimusega. võrreldakse erinevaid piirkondi ning sealt tuli välja, kus need erinevused siis on. siis äh, energia üldkulu. keemiatööstuses äh, räägime me kahekümnest kuni kahekümne ühest protsendist energiakuludest üldisena ja kui me võt-, loobume siin põhitoormaterjalidest, siis kolmkümmend protsenti äh, kuludest moodustab energia. püüdsin vastata siin küsimustele koos, energiatõhusus, mida mida me saame veel teha, me juba tegelikult teeme seda, mida on võimalik teha. taasühendamine on üks võimalusi. me eeldame, et meil on energiatõhusus, mis suureneb ühe-kahe protsendi võrra aastas, te saate näha isegi, millised on prognoosid tulevikus ning äh, kui seda võtta arvesse investeerimistsüklis, äh, siis äh, isegi hooldust ei tehta igal aastal, vaid tsüklites. süsinikdioksiidi hind, selle kohta küsiti ka, praegusel hetkel maksame me kaheksa eurot umbes äh, heitmeloa eest, kakssada miljonit on maksumus Saksamaal ja kui hind oleks nelikümmend eurot, nagu komisjon äh, on öelnud, see tähendab seda, et kahesajast miljonist saaks kaks koma kaks miljardit meie tööstuse jaoks. Äh, nii et kaheksakümne euro ning neljakümne euro vahel on tõesti suur vahe, eks ole. tegelikult ei vastanud küsimusele rahvusvahelise härra Turmest, härra Turmes katkestatakse. härra Solini Massimiliano Teie olite mu lehekülje teisel poolel, seetõttu jäite ennem vahele, palun, teil on kaheks minutiks sõna. suur tänu. teen lühidalt äh, ning äh, viisakalt. Äh, ma võin, ma ei saa provotseerida teid, te olete olnud nii lahke ning olete andnud meile äh, mulle sõna ning seetõttu äh, ma tahaksin pigem konstruktiivse küsimuse esitada ja igal juhul mitte provotseerida. kaks kiiret küsimust. energiakulud, äh, energiakulud on äh, tõsiseks oht, ohuks Euroopa tööstusele, aga see oht on teisene. esimeseks ohuks minu arvates on Hiina kui turumajanduse oht energiasüsteemis Eh, eile, eelmisel nädalal rääkisime tõelisest energialiidust ning selles kontekstis on kaks olulist asjaolu. kõigepealt asjaolu, millest on rääkinud kõik kõnelejad, turvasüsteemid, ühtne tariif suurtarbijatele ning äh, kaudsete kulude hüvitamine. olen veendunud, et meil on vaja kaudsete kulude asjakohast kompenseerimist meil on head õpilased ja vaesed ja, ja halvad õpilased. Saksamaa on hea õpilane ja ühtlustamine oleks kasulik teises suunas. ja ähm. siis palun Thank you, uh, Mr Chairman. So the, the first. suur tänu, härra esimees. esimesele küsimusele on väga lihtne vastus. ükski meie tehas ei vasta praegu nendele kriteeriumitele ja nii palju, kui ma tean, ei suuda mitte ükski terasetööstuse ettevõte praegu neile kriteeriumitele vastata, vastata sellest ma ka rääkisin oma ettekandes ja ütlesin, et see tähendab seda, et kriteeriumid tuleb üle vaadata. teiseks, ligipääs ja ülejäägi või ülejäävad kvoodid programmi alguses. tegelikult ju tekkisid need ülejäägid kõigepealt kriisiolukorra tõttu meile kriis ei sobinud, ei meeldinud, sest äh, paljud ettevõtjad kas läksid pankrotti või läksid peaaegu pankrotti. Need äh, ülejäägid on nüüd uuesti investeeritud ettevõtlusse, aga need on kõik energiamahukad investeeringud, mis aitavad äh, valmistuda EDS-i tulevase mehhanismi rakendamise perioodiks. pärast seda aga peab tööstus, kaasa arvatud meie, Eh, suutma tehaseid käigus hoida ilma selliste abivahenditeta ja praegu ei ole teada, mis saab eh, pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, kui need eraldised otsa lõpevad. see tekitab meile muret. teiste küsimuste kohta, mis puudutavad prioriteete, tahaksin ma öelda seda. Teil on eh, täiesti õigus, see probleem on dünaamiline, ta muutub kogu aeg. praegu on nii, et Äh, Hiina võib saada turumajandusliku riigi staatuse ning see on meie jaoks kõige suurem probleem. aga suurem osa minu ettekandest rääkis siiski sellest, mida me saame ette näha aastateks, mis järgnevad aastale kaks tuhat kakskümmend. sellepärast ma ettekande pidasingi, ma tahtsin rääkida just nimelt sellest ja mitte Hiinast. praegu on olukord selline, nagu ta on. ja seega on EDS-i mehhanism meie jaoks kõige suurem probleem tulevikustsenaarium, mis puudutab äh, tariife ja tariifide äh, koosseisu, siis äh, see valmistab meile samuti muret ja muret ei valmista sealjuures mitte need hinnad ise, vaid see, kas reeglid ikkagi on kõigile samad ja võimalused, kas need on kõigile samad. juhul, kui see nii on, siis on meil võimalik ka reinvesteerida uutesse tehnoloogiatesse ja jälgida komisjoni suuniseid, et saada ETS-ist see, mida meie tahame. aga praegu ei ole tööstusel sellist manööverdamisruumi, pigem oleme me justkui halvatud. ja kuna meil ei ole ka ühtseid mängureegleid ning teras tuuakse Euroopasse ka sisse, siis eh, me oleme täiesti suures hädas ja seda eriti pärast aastat kaks tuhat kakskümmend. selline on siis minu vastus, aitäh teile. suur tänu ka teile, ütleb härra esimees. härra De Gest, eh, teil on sõna. aitäh, härra esimees, ma lubasin, et ma ei vasta kõigile küsimustele, sest aega on liiga vähe. ma tahaksin tulla tagasi energiatõhususe juurde. energiatõhusus on meie meie tööstuse jaoks kõige tähtsam ja see on kõige tähtsam ka minu ettevõtja, ettevõtte jaoks. esiteks on meil vaja investeerida uutesse tehnoloogiatesse ning äh, rakendada uut juhtimissüsteemi kõigis oma tehastes üle kogu maailma. energia juhtimissüsteemid peavad olema sellised, et mõõdetakse seda, mida tehakse teiseks on mul väga hea meel, et me keskendume järjest rohkem energiatõhususele ja seda ka EDS-i välistes sektorites. kui me seda teeme, siis avastame, et äh, keemiatööstuse ja keemiatoodete panus nendes sektorites on suur e, ja on endiselt võimalik. ma mõtlen siin sellistele sektoritele nagu ehitus ja transport. keemiatööstuse panus on igal juhul oluline energiatõhusus on aga kogu tööstuse jaoks kõige olulisem. CO2 hindade kohta. muidugi meeldiks meile, kui CO2 hinnad oleksid kogu maailmas samad, aga see on globaalne küsimus. seetõttu me tervitame kliimakonverentsi COP kahtekümmend ühte Pariisis nüüd on meil olemas globaalne kokkulepe, aga globaalset kokkulepet tuleb ka rakendada ilma et Euroopa ka kaotaks konkurentsivõime. kogu ringmajandus ei ole ju ainult Verbund kontseptsioon. ringmajandus on seotud konkreetsete toodetega, mida me arendame. kui ma vaatan, et üks kolmandik kogu suure kontserni eelarvest läheb äh, ringmajanduse arendamisele, siis ma olen täiesti kindel, et ringmajandus on võtmetähtsusega element edu saavutamisel kõikide tööstussektorite jaoks. aga samas tuleb mõelda ka väärtusahelatele ja mitte ainult ühe tööstuse raames, vaid kõikide sektorite üleselt. lugupeetud härra esimees, ma lubasin, et ma räägin lühidalt. suur tänu, ütleb härra esimees. aitäh teile, härra De Kest. ma annan Ulf Tilmanile veel kord sõna ja tuletan kolleegidele meelde et meie tänase kuulamise mõlemas osas osalesid teadusmaailma esindajad, kõigepealt professor Norihov ja nüüd doktor Tillmann. kes töötab teadusinstituudis ja teeb teadustööd äh, Tehnikaülikoolis, te võite tema CV-st seda lugeda. see tähendab seda, et äh, meie äh, kuulamise mõlemad osad on täiesti tasakaalus. nüüd aga tahaksime saada vastuse ka härra Sarinik küsimusele. aitäh, härra esimees. meie käest küsiti, kas kompensatsioonimehhanism on õiglane Saksamaal on praegu kompensatsiooniks ette nähtud sada kuuskümmend miljonit eurot, see katab sertifitseerimiskulud, kaudsed kulud. Euroopa energiaturg peab äh, tagama selle, et kõik riigid korraga kompensatsioonimehhanismi rakendaksid. me ei tea aga, mis juhtub tulevikus sest äh, tulevikus oleks meil vaja rohkem kui kahte miljardit eurot, praegu on meil sada kuuskümmend miljonit, see tähendab seda, et valitseb suur ebavõrdsus ja vahendite nappus. ehk siis äh, praegu on võimalik midagi teha, aga tulevikus on see kahtlane. peale selle tuleks kompensatsiooni ju maksta igal pool. aitäh! suur tänu ka äh, paneelis osalejatele ning nüüd saab Dominic Ristori sõna lõppsõnaks ta on Energia peadirektoraadi töötaja. suur tänu, lugupeetud härra esimees, lugupeetud ITRE komisjoni liikmed, lugupeetud kohalviibijad energiatõhusus ning Euroopa Liidu tööstuse konkurentsivõime on tähtsad probleemid, mis tuleb lahendada. samas on kindlasti mõistlik äh, astuda samm tagasi ja vaadata neid vastuolulisi diskussioone kaugemalt ja mõelda vahelduse mõttes äh, sellele, mida Euroopa on saavutanud. ma tahaksin meilt küsida, mida on saavutanud Euroopa poliitika üldiselt ning mida on saavutatud Euroopa energiapoliitikaga. esiteks on äh, tagatud äh, tõeline lahtisidumine, ühelt poolt siis majanduskasv ja teiselt poolt energia tarbimine. Need kaks mõistet on täielikult lahti seotud ning see on andnud tõelise impulsi energiatõhususe saavutamisele. energiatõhusus on olnud edulugu. lubage mul öelda ka seda, et Euroopa Liit ja Euroopa Liidu tööstus on päris kindlasti kasutanud energiat tõhusamalt, tõhusamalt kui meie peamised konkurendid, see on absoluutselt selge. kui me vaatame neid tulemusi, mida me oleme saavutanud energiaintensiivsuse valdkonnas viimase kahekümne aasta jooksul. mulle jääb praegu selgelt mulje, et uued äh, tehnoloogiad, eriti äh, keemiatööstuses, äh, ehituses, tööstuses, terasetööstuses ja tööstuses üldse, et neil on tõelist potentsiaali veelgi tõhustada energia kasutamist. sellel teel peame me edasi liikuma, sest äh, nendest valitud suundadest on meile olnud abi. see on minu esimene tähelepanek. teiseks viimase kahe kuu, kahe aasta jooksul oleme me suutnud kahandada lõhet, mis on ühelt poolt äh, hindade vahel, meie hindade vahel ja teiselt poolt äh, meie konkurentide hindade vahel. tähtsamaks konkurentsi, konkurendiks on USA. see on ilmne, kui me vaatame elektri ja elektri hinda maailmaturul. praegu on hindade vahe USA-ga umbes ühe koma seitsmekordne kuid aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist oli see vahe kaks koma viis kuni isegi kolm korda. ja sedasama trendi võib täheldada ka siis, kui me räägime gaasi hinnast maailmaturul. ehk siis äh, see vahe on kahanenud, kuigi vahe on endiselt suur. kolmandaks oluline on, on ka see, et me vaatame, millised on energiahindade komponendid. meil on äh, mitmeid jaemüügihindu ja kui me vaatame, et umbes nelikümmend protsenti energia hinnast ei tulene tegelikult energiast endast, vaid on lisakulu siis on meil vaja julgeda pidada avameelset debatti liikmesriikide vahel ja sealjuures ei peaks osalema mitte ainult energiaministrid, vaid ka ähm, operaatorid ja tootjad. see ju näitab seda, et me oleme teinud mingid poliitilised valikud. Te teate, et me oleme otsustanud välja töötada energiahinna põhjaliku analüüsi esimene raport on olemas ja esitatud parlamendile ja nõukogule, me kavatseme seda analüüsi põhjalikult täpsustada ning äh, suve paiku esitada lõpliku versiooni. väga oluline on pidada seejärel debatt nii parlamendis kui nõukogus liikmesriikide vahel ja energiahinnad, energiahinnad, energiahindu arvesse võttes välja töötada integreeritud lähenemisviis. energiahind on väga oluline näitaja energiaalal ma tean, härra esimees, et nii teie kui teie komisjon mõtlevad energiahaldusele ning arutavad neid küsimusi. meil on kavas teile esitada vastavad algatused juba sel aastal ja väga oluline on see, et meie tänane debatt äh, toimub siis, äh, kui me räägime energia- ja kliimaraamistikust aastaks kaks tuhat kolmkümmend. vastavalt sellele, mis sai kokku lepitud Euroopa Ülemkogus aastal kaks tuhat neliteist. nüüd on meil vaja täpsustada erinevaid aspekte ja tagada, et me tõesti suudame edasi liikuda ja kõik need võtmetähtsusega indikaatorid ka arvesse võtta minu neljandaks tähelepanekuks on see, et me kavatseme kõik uued ettepanekud esitada selle aasta jooksul. ja seeläbi parandada energiasektori tõhusust. me kavatseme välja tulla uue turu, turukujunduse kontseptsiooniga, market design ja selle abil suurendada taastuvenergiate osakaalu, paremini integreerida Euroopa turge, välja kujundada Euroopa siseturu ja samaaegselt tagada stabiilsuse investeeringute, investeeringud ja selle, et ka tarbijatel oleks suurem roll. tarbijad peavad saama reaalselt osaleda energiaturul. Nad Nad peavad oma valikute abil energiapanoraami muutma ning see toob kaasa revolutsiooni, sest me kõik ju teame, et alates sellest, kui elekter, elekter avastati, oleme me pidanud selle eest ka maksma. nüüd on meil võimalik teha valikuid, mis mõjutavad energia tarbimist ja ka seda, millal energiat tarbitakse. see on, see on oluline nii üksikisikutele kui kollektiividele ja see on oluline ka energiahindadele. lubage öelda ka seda, et meil on vaja energiatõhususe direktiiv äh, läbi vaadata, üle vaadata ja on vaja hõlbustada investeeringute tegemist. Te ju teate, et meil on palju häid projekte energiatõhususe jaoks, ka taastuvenergia jaoks ja ähm, erinevate ühenduste jaoks, äh, mis puudutavad siis nii gaasi kui elektritaristuid. meil on vaja ehitada uus sild äh, projekti edendajate vahel ja investeerijate vahel, investorite vahel. see on väga oluline ja meil on seda vaja ning kaasa peab tulema mitte ainult Euroopa investeerim-, investeerimispank, vaid ka siseriiklikud pangad ja kõik siseriiklikud sidusrühmad, kes on huvitatud sellest, et edendada globaalset konkurentsivõimet. ma olen täiesti veendunud, et kui me selles suunas liigume, siis õnnestub meil luua uus ähm, võrdsete võimalustega turg kõigile. ja lõpetuseks tahaksin öelda ka midagi positiivset meie kolleegid teevad väga aktiivset tööd ja on teada saanud, et üks suur USA ettevõte investeerib miljon, miljard eurot äh, rafineerimistehasesse. see on positiivne märk, sest see näitab seda, et äh, nad peavad seda äh, tööstusharu, seda osa majandusest elujõuliseks sest eh, sellist investeeringut ei tehta, kui see ei ole majanduslikult põhjendatud. seega on tegemist meie jaoks väga soodsa signaaliga, mis eh, kutsub ka meid üles tegema rohkem selleks, et saavutada stabiilne õiguslik raamistik, mille abil me saaksime oma konkurentsivõimet veelgi tõsta ja vähendada energiasõltuvust. suur tänu! suur tänu, härra peadirektor! aitäh, Dominik! selle kokkuvõtte eest. tegemist oli olulise sõnavõtuga ja eh, tegemist oli ka väga huvitava kuulamisega, mis meil siin aset leidis. suur tänu, et te kõik eh, siin olite. aga ennekõike aitäh esinejatele. suur tänu meie peamistele sõnavõtjatele. aga aitäh ka neile, kes eh, esitasid küsimusi. ennekõike aitäh paneelis osalejatele teie lähenemisviis nendele küsimustele, teie ettekanded olid väga huvitavad ja kindlasti annavad meile palju mõtteainet. aitäh teile veel kord, ma loodan nüüd kuulda aplausi. Uh, and... suur tänu. sellega on EITRE komisjoni koosolek lõppenud. kas on mingeid muid küsimusi? ei ole. seega järgneb koosolek toimub kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal märtsil. milline pikk vaheaeg, kolm nädalat enne järgmist koosolekut. suur tänu ja kõike head! Ask you to leave the room. palun teil nüüd äh, sellest äh, ruumist võimalikult kiiresti lahkuda, sellepärast et me jätkame koordinaatorite koosolekuga ja seega ei ole mitte kõigi jaoks tööpäev lõppenud